meine Damen und Herren. daamid ja härrad. tere tulemast äh, ka teile, tere tulemast, härra Salafranca. tere hommikust. järgneb äh, päevakorrapunktide üheksa ja kümme üheskoos arutelu kõigepealt tutvustatakse meile uuringut Laiem Atlandi-ülene partnerlus. kõigepealt saab sõna meie poolt külla kutsutud ekspert, professor Erik Jones, kes on koostanud uuringu võimalike ähm, koostöövaldkondade kohta Atlandi-ülese partnerluse puhul. meil on vaja seda koostööd kindlasti toetada ja huvitav on ka see, et sellel debatil on uus mõõde pärast äh, Obama kõnet ja äh, Euroopa-poolsetele reak-, pärast Euroopa-poolseid reaktsioone sellele kõnele ja samal ajal arutame siis ähm, Milan Monni äh, dokumenti samal teemal ja sellepärast need äh, üheksa ja kümnes punkt ongi äh, ühtseks aruteluks kokku võetud, ma teeksin ettepaneku, et kolleeg Jones võtab kõigepealt sõna, siis saab sõna kolleeg Milan Mon ja äh, siis äh, sõna saavad kolleegid. kui te sellega nõus olete, siis me niimoodi teeksime ja seega, härra Jones, teil ongi sõna. suur tänu. mul oli äh, Vandaga üsna pikk arutelu, enne kui ma täna siia tulin ähm, rääkima, sellepärast et kardeti, et meie tõlgid ei saa aru Texase aktsendist nii et äh, võtsin endale vabaduse nendele saata oma ki äh, kirjaliku versiooni ähm, oma kõnest ja loen selle nüüd siit maha, see on ilmselt üsna igav, aga kolleegidel kindlasti lihtsam, arvab kõneleja tere hommikust, äh, suur tänu võimaluse eest pöörduda teie komisjoni poole, see on suur au mulle esineda Euroopa Parlamendi saadikute ees ja jagada minu ja minu kolleegide äh, Äh, uuringu tulemusi. see uuring oli äh, meeskonnatöö, äh, selle ettevalmistusse olid kaasatud paljud eksperdid Euroopast ja mm, Atlandi ookeani piirkonnast, Ladina-Ameerikast sealhulgas me keskendusime teie koostööle, teie komisjoni tööle samuti ja väga suurt abi on andnud teie komisjoni kolleegid Vanda ja Delfin ja ma olen nende jaoks, nendele väga tänulik me oleme üri-, üritanud äh, lühikese aja jooksul ähm, äh, anda teile ülevaate. kaheteistkümnendal veebruaril äh, olukorrast riigis kõnes teatas Barack Obama Ühendriikide president, et ähm, tema ambitsiooniks on kõikehõlmav üleatlandiline kaubandus- ja investeerimispartnerlus. järgmisel päeval liitus ähm, Obama, Herman Van Rompuy ja Jose Manuel Barrosoga ühisdeklaratsiooniks äh, selleks, et kinnitada nende kavatsusi süvendada üleatlandilist majanduslikku koostööd. see on väga ähm, õilis eesmärk ja ma tõesti loodan, et on, et poliitiline tahe jääb alles selleks, et suuri edusamme saavutada. Euroopa Komisjoni kaubandusvolinik Darrel de Hüht ja tema vastaspool Ühendriikides on Kirk, äh, on seadnud juba üles väga hästi toimiva töösuhte ja see on näidanud seda, et äh, üheskoos on võimalik nii palju ära saavutada ja nad on keskendunud oma töös siis Ühendriikide Euroopa Liidu kõrgetasemelisele majanduskasvu ja töökohtade tööhõive töögrupi äh, tööle Äh, aga isegi kõige optimistlikuma stsenaariumi kohaselt ei, ei ole uus ja süvenenud partnership, äh, partnerlus, vabandust, Euroopa riikide ja Põhja-Atlandi vahel piisav selleks, et kahekümne esimese sajandi äh, Äh, väljakutsetele vastu seista, see on üks osa sellest äh, suurest ülesehitusest, ähm, millega tuleb pihta hakata. tõeline progress äh, eeldab isegi suuremaid ambitsioone. kui me tahame üles ehitada jätkusuutliku ülemaailmse majanduse, mis pakub kõikehõlmavat turvalisust, inimõiguste kaitset ja demokraatia edendamist, siis me peame oma transatlantilisse partnerlusse rohkem tegu, tegijaid kaasama. me peame mõtlema ka sellele, millised on üleilmastumise soovimatud tagajärjed. majanduslik integratsioon küll äh, majanduskasvu ja tööhõive osas on väga äh, paljulubav, aga majanduslik integratsioon loob ka tingimused, kus äh, Äh, vägivaldne ekstremism, organiseeritud kuritegevus ja illegaalne immigratsioon destabiliseerivad poliitilisi institutsioone ja, ja halvavad inimväärikust ja üleatlandiline partnerlus peaks ka nendele probleemidele keskenduma, mitte ainult majanduskasvule ja töökohtadele. minu ettekanne täna keskendub viiele osale ja järgib siis selle uuringu äh, loogikat. ma alustan sellest, et räägin kõigepealt sellest, milline on Atlandi ülene Äh, koostöö olnud. praegu seostan kaubanduse ja investeeringud Euroopas ja Ühendriikides teiste traditsiooniliste partneritega põhja-lõuna äh, teljel. teises osas äh, räägin ma uuest lõuna-lõuna dünaamikast, mis kaasab Aafrika, Hiina ja India. kolmandas osas ma räägin võimalikest koostööaladest poliitika mõttes lõuna- ja Põhja-Atlandi riikidega ja neljandas osas ma räägin sellest, kuidas see koostöö võiks välja näha ja viies osa siis puudutab konkreetseid soovitusi alguspunkt on kõigile hästi teada ja seda on Euroopa Liidu ja Ühendriikide kõrgetasemeline majanduskasvu ja tööhõive töögrupp ka juba öelnud, lubades üleatlandilist kaubanduse ja investeerimiste alast partnerlust. Euroopa ja Põhja-Ameerika annavad umbes poole maailma toodangust ja umbes kolmandiku maailma kaubandusest, aga meie suhted on väga kiiresti muutumas ja sellele on tähelepanu vähem pööratud. kümnend tagasi oli Üle-Atlandi majanduse äh, kaal märksa suurem, äh, äh, aga muudatused ei ole olnud sugugi ühtsed kõikides sektorites. Need suhted arenevad kiiremini tootmises kui teenustes ja näitab seda, et kaubanduse suhted on suuremad kui investeeringute suhted paradoksaalsel kombel äh, põhja-lõuna koostöö äh, Atlandi ookeani mõlemal kaldal on äh, olnud natukene vastupidavam. osa on sellest seotud kolonialismist ja regionaalsest mõju, mõjusfääridest aga see sõltub ka äh, sellest, et äh, ühtne eelistuste süsteem äh, on eelistanud teatud piiranguid. Ladina-Ameerika riigid üldiselt, mida rohkem te lähete lõuna poole, kauplevad rohkem Ühendriikidega, Aafrika riigid aga rohkem Euroopaga ja loomulikult äh, on äh, ka ajaloolised põhjused selleks, Hollandil, prantslastel ja brittidel on oma kolooniad äh, Kariibi meres, Portugalidel erisuhted Brasiiliaga loomulikult äh, sellised äh, mudelid on ka samuti liikuvad, Cotonou kokkulepe on hea näide selle kohta, tegemist on kokkuleppega, mis on raamistikuks äh, priviligeeritud kaubandus- ja arendussuhetele Euroopa Liidu ja tema histo-, ajalooliste partnerriikide, partnerriikide vahel Aafrika, Kariibi mere ja Vahemere piirkonnas lisaks Kotonu äh, sõltus äh, eranditele, mis on WTO režiimi aluseks olnud, äh, mittediskrimineerimine. ja need erandid said läbi siis aastal kaks tuhat seitse. Euroopa vastus on olnud julgustada regionaliseerumist ja majanduspartnerluskokkuleppeid ja samas ajal pidades pidevalt silmas eri tingimusi kõige vähem arenenud riikidele, kellele Euroopa annab abi läbi kõik peale relvade programmi. samas äh, see uus süsteem ei ole olnud väga äh, äh, rahuldustoov, sellepärast et väga palju on kattuvaid bilateraalseid ja multilateraalseid kokkuleppeid. räägitakse sellest, et Cotonou peaks jätkuma pärast kahe tuhande kahekümnendast aastast, räägiti isegi sellest, et AKV riikide äh, definitsioon kui selline jäetakse üldse äh, maha. Ähm, samas aga uus äh, lõuna-lõunasuunaline suhe tärkavate majanduste vahel Ladina-Ameerikas, Aasias ja Aafrikas on tugevasti maad võtnud, isegi kui ei ole veel tõusnud keskseks ja sellepärast ma läheksin nüüd üle oma kõne teisele poolele. kogu see asi hakkas sellest, et tärkavad jõud Aasiast on väga kiiresti sisenenud Aafrika turule. kahe tuhandel aastal oli Hiina osakaal Aafrikasse toodavast ekspordist ainult kuus protsenti, kahe tuhande üheksandal aastal juba kakskümmend protsenti ja kõige lisaks sinna, kuhu võtab suuna Hiina, tulevad järgi kohe ka India, Brasiilia, Venemaa ja Türgi ja Türgile me pöörasime eriti tähelepanu vabandust, äh, kõneleja parandab ennast, Indiale pöörasime eriti tähelepanu. siiani on India sisenemine Aafrika turule olnud piirdunud äh, äh, edela osaga, ülejäänudes osas on olnud nad vähem äh, kohal. Äh, Turva Jankar on aga öelnud German Marshalli Fundi poolt avalikustatud uuringus seda, et äh, me võime eeldada, et Lõuna-Atla-, Lõuna-Atlandi piirkond tuleb India radarile ilmselt palju selgemalt tulevikus. põhjendused, mis ta ütleb, et need Briti, Hollandi ja Portugali kolooniad äh, Äh, järglased peavad leidma endale äh, liitlased selleks, et mõjutada kuidagi ülemaailmse nii-öelda Põhja ja Hiina äh, mõjusid piirkonnas. Need uued tegijad Põhja, Lõuna-Atlandi piirkonnas on suur motivatsioon selleks, et partnerlusi laiendada Euroopa Liidu, Ühendriikide, Kanada ja teiste Ladina-Ameerika riikide vahel. selline laiem partnerlus aitaks kaasata Hiinat äh, rohkemates mõõtmetes. see annaks samuti võimaluse ka teistele märkavatele, tärkavatele majandustele, näiteks nagu India, osaleda proaktiivsemalt. selleks aga, et üleatlandiline partnerlus oleks ähm, mõttekas, peaks olema lihtsalt peaks olema midagi enamat kui lihtsalt kaitsepositsioonide võtmine, see peaks andma eeliseid kõigile, kes on sellega öö, ähm, kaasa tulnud ja sellest ma jõuangi kolmanda osa juurde, nimelt võimalused poliitikate ühendamiseks Euroopa riikide, Põhja-Ameerika ja Ladina-Ameerika riikide vahel. meie keskendusime peaasjalikult kolmele piirkonnale. kõigepealt füüsiline julgeolek, mis äh, hõlmab selliseid äh, teemasid nagu ähm, Guinea lahes küberturvalisus, äh, Liibüa sõjaväelt võetud relvade levik mujal, ähm, massihävitusrelvade vastase leviku piiramine ja nii edasi, kõik need on ohud kõikide meie jaoks. piraatlus on Guinea Äh, lahel oluliselt suurenenud ja laienenud. selline piraatlus äh, muidugi on väga öö, äh, vohav ebatasakaalu ja nõrkuse piirkonnas ja see nõrkus öö, saab ainult hoogu öö, ja, ja seda nõrgemaks muutub see piirkond, mida rohkem seal on öö, selliseid sõjalisi rühmitusi, kes võitlevad öö, öö, hangeldatud relvadega ja nii edasi Äh, massihävitusrelvade levik on muidugi äh, ilmselge oht meie jaoks. me oleme öelnud seda oma uuringus, et terves Atlandi piirkonnas äh, on see üks väga oluline küsimus, millega tuleb tegada, tegeda. nimelt piirkonnast lähevad läbi väga paljude relvade salaveokanalid ja me peame need kanalid läbi lõikama üks võimalik äh, poliitikate ühtlustamise piirkond on kindlasti ka energia ja keskkond. me keskendume siin muutuvale üleatlandisele energia kontekstile, kus uued äh, äh, kus lisaks traditsioon, traditsioonilistele tootjatele, näiteks nagu Venezuela, Ecuador ja Mehhiko, on ka teised riigid Äh, liitunud energiaseguga. see on uus ressurss, äh, mis ei ole ainult äh, kaubandussuheteks hea, vaid ka aitab Euroopa tarnekindlust tagada. kõige rohkem tuleks siin keskenduda sellele, et kuidas energiat toodetakse, ühtlustada neid tootmisvõimalusi, toetada investeeringuid, luua ähm, võrgustikud selleks, et kaubelda peaasjalikult veeldatud maagaasiga. loomulikult see nõuab jõupingutusi ja tähelepanu kõikide poolt nii keskkonna mõttes äh, siis, et mida see tähendab kohalikele piirkondadele ja mida tähendab see ka ülemaailmsele soojenemisele. me peame kindlasti suurendama siin koostööd ja tõstma teadlikkust selliste äh, poliitikate kulude ja keskkonna suut-, jätkusuutlikkuse osas Äh, selle eest, et äh, kõige rohkem maksavad selle eest siiski Põhja-Atlandi riigid. kolmandaks keskendusime ähm, seostele ülemaailmse kuritegevuse ja migratsiooni vahel. Äh, siin on üleilmastumise soovimatud tagajärjed kõige paremini näha ja siin on ka näha, kus üleatlandilise suhtevaheline koostöö, suhtealane koostöö on kõige rohkem üksikisiku tasemel näha organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus on kõigile hästi teada, kuid näiteks äh, eriti mis puudutab narkokaubandust, aga ei teata väga palju sellest, mida, kuidas äh, jõuab äh, Lõuna-Atlandist Euroopasse see narkokaubandus. üheksakümne kaheksandal aastal äh, tarbisid Ühendriigid neli korda rohkem kokaiini kui eurooplased. täna on jõutud umbes samale tasandile. see ei ole Äh, probleemiks mitte ainult Ladina-Ameerika tootjatele, kes äh, on äh, narkokaubanduse ja tarbijate ikkes ja inimkaubitsemine ning ebaseaduslik migratsioon on samuti väga tõsised probleemid see on küll võib-olla tõesti veel regionaalne, sellepärast et enamus ohvreid jõuab Euroopa-sse kas Sahara-aluse Aafrika riikidest või idariikidest Põhja-Ameerikasse jõuavad peaasjalikult lõunariikidest pärit äh, Äh, inimesed, kuid selge on see, et tuleb üle terve Atlandi piirkonna ühtlustada migra-, äh, illegaalse immigratsiooni vastaseid ja inimkaubitsemise vastaseid poliitikaid ja, ja jõupingutused tuleb ühendada. siin me toome välja nii praegused poliitilised jõupingutused kui ka eeldused nende pingutuste õnnestumiseks, mõned nendest on regulatiivsed ja tehnilised, näiteks nagu informatsioonivoogude ja paremate tavade äh, Ehm, parem haldamine, teised keskenduvad äh, sellele, miks äh, töökäed liiguvad illegaalselt, kas siis äh, ise või kellegi kaubitsemisel üle piiride. me tahame rõhutada seda, et julgeolek areng, jätkusuutlik ja inimväärikus on kõik omavahel seotud. me võime neid vaadata kui poliitikate erinevate osadena, kuid tegelikkuses nad ju äh, on omavahel seotud. eesmärgiks on jõuda tõhusa kollektiivse tegevuseni, mis keskenduks üle-Atlandilise partnerluse laiendamisele. alustaladeks on siin partnerid ja foorumid suheteks üle Atlandi ja siit ma jõuangi oma kõne neljanda osa juurde. meie analüüs on näidanud, meie analüüsis keskendusime kõigepealt äh, poten-, potentsiaalile, mis on öö, äh, praegu Ladina-Ameerika piirkonnas põhjenduseks on kaks põhjust. Ladina-Ameerikas ei ole praegu juhtriiki. Brasiilia on äh, ilmselgelt nii äh, rahvaarvult kui ka majanduspotentsiaalilt kõige suurem riik. tal on tohutu ressurss ja tohutu diplomaatiline pädevus. ta on äh, üsna enesekindel partner nii Euroopa kui ka Põhja-Ameerika jaoks, kuid Brasiiliat ei tunnustata liidrina, kuigi tema lähinaabrid tunnustavad nende võimeid ja kuigi tal sellepärast, et Äh, nende siseriiklik agenda, äh, mis on äh, väga ulatuslik, takistab nende võimeid regionaalses, selles regioonis võtta juhi roll, nendel ei ole lihtsalt selleks piisavalt võimu argument ei ole see, et Brasiilia ei taha algatada regionaalseid algatusi, asi on selles, et Brasiilia ei investeeri vajalikku ressurssi selleks, et vahendada äh, olla vahendajaks erinevate Ladina-Ameerika huvide vahel, mis on tõesti väga erinevad. teine põhjus, äh, miks me oleme keskendunud Ladina-Ameerika potentsiaalile, on institutsionaalne. väga äh,, Ladina-Ameerikas on väga palju ja kattuvaid institutsioone ja sellepärast äh, ei saa nad ka kuidagi olla tugeva liidri asendajaks, nad on küll väga olulised foorumid dialoogiks ja, ja suheteks, kuid nad ei ole mitte midagi Euroopa Liidu sarnast, kus oleksid ühtsed äh, lepingud ja ühtne suund veelgi enam, väga vähe on äh, märke selle kohta, et ladina, ladinaameeriklased tahaksid oma regionaalsetele institutsioonidele anda sama suure nii-öelda tegijavõimu või autoriteedi, nagu on Euroopa Liidus. see ei ole kriitika, mida ma siin jagan, vaid äh, ähm, äh, lihtsalt minu arvamus me äh, vaates, analüüsisime näiteks Ladina-Ameerika riikide ühendust Mercosuri ja äh, Lõuna-Ameerika riikide liitu ja äh, Vahemere alliansi ja me leidsime, et nad ei ole eriti lubavad ja nendel ei ole pädevust ja võimeid. see ei ole küll koostööle ületamatuks takistuseks, näiteks nagu julgeoleku osas me vaatasime, milline oleks potentsiaal äh, Äh, Põhja-Ameerika ja Ladina-Ameerika organisatsioonide vaheliseks koostööks. OSCE võiks jagada oma kogemusi äh, näiteks Lõuna-Ameerika Rahvaste Liiduga või äh, laiendada oma dialoogi Ameerika riikide organisatsiooniga. me oleme vaadanud ka, kas ei oleks võimalik NATO-t rohkem kaasata. majanduskoostööd oleks lihtsam suunata muuta juba sellepärast, et suured majanduslikud organisatsioonid ehk siis Rahvusvaheline Valuutafond ja Maailmapank juba on ähm, ühenduses äh, suurimate tegijatega. probleemiks ei ole siin suutlikkus, vaid legitiimsus, eriti Brasiilia silmis. ei ole mõtet äh, rääkida argumentidest äh, selleks, et tuleks reformida need suured institutsioonid ja need esindusstruktuurid. piisab ilmselt sellest, kui ma ütlen, et nad on takistuseks üleatlandise partnerluse laiendamiseks, kui laienemiseks, kui neid ei reformita. me viitame ühele konkreetsele mudelile, mis tagaks esindatuse selles äh, institutsioonis, nendes institutsioonides palju äh, paremini. Äh, kuid sellisest mudelist ei ole kasu, kui ei ole poliitilist tahet, eriti Euroopas ja Ühendriikides muuta. sama võiks öelda ka ÜRO kohta. väga oluline on see, et aga üle ei rõhutada seda punkti ÜRO institutsioonide reform ei takista ÜRO-d omama positiivset mõju äh, kas terves Atlandi ookeani äh, piirkonnas või Lõuna-Atlandi piirkonnas. isegi vasturääkivusi tekitavad mitte mitmepoolsed institutsioonid ja valitsuste vaheline koostöö annab võimaluse tugevamaks ühtseks tegevuseks. me oleme viidanud öö, äh, öö, merede, julgeolekule meredele, loodusliku ressursi ja keskkonnakaalutlustele. kõige olulisem on keskenduda sellele, mis on praegu kättesaadav ja siit ma jõuangi viimase punktini. Teie kolleegid Ahveti sekretäriaadist on öelnud, et me teeksime konkreetseid soovitusi oma analüüsi raames, mitte ainult Euroopa Parlamendile, vaid ka teistele me oleme sea-, jaganud need soovitused viieks strateegiliseks osaks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 nii operatiivsed kui ka eh, tulemustele suunatud. Nad eh, räägivad sellest, kuidas saavutada eesmärke. kõigepealt eh, jõustamine, kui te olete meiega nõus selles osas, et Ladina-Ameerikas puudub samasugune ühtekuuluvus kui Euroopas, Ühendriikides ja Kanadas, siis on oluline seda muuta selleks, et võrdne partnerlus, võrdset partnerlust edendada. meie arvame, et me peaksime keskenduma regionaalses partnerluses Brasiiliale, see ei ole mitte kellelegi üllatav Euroopa on Brasiiliaga juba kahe tuhande seitsmendast aastast strateegilises partnerluses. hiljutine ühtne Euroopa-Brasiilia äri tippkohtumine taas kinnitas seda Euroopa Liidu ja Brasiilia vahelist koostööd oma peamise prioriteedina eesmärgiks on luua sellised tingimused, kus Brasiilia äh, juhi rolli tunnustatakse ka mujal, ehk teisisõnu, me peaksime tegema jõupingutusi selleks, et suurendada suutlikkust Ladina-Ameerika regionaalsetes organisatsioonides, et ka väiksed riigid saaksid seal hääled. me peaksime Hiina ja Indiat julgustama mitmepoolsetes foorumites äh, esinema, sellepärast nad on ka sisenenud Atlandi piirkonnale. uue üle-Atlandi, äh, üle, uuele üle-Atlandisele koostööle tuleb tähelepanu pöörata ka strateegilises mõttes. mis puudutab julgeolekut, siis me selles osas ütleme, et laiem Atlandi-ülene koostöö peaks võtma ühiseks probleemiks äh, need mured selles piirkonnas, suurendama läbipaistvust ja infovooge. Nad peaksid äh, Eh, võtma vaatluse alla eh, eh, äärmuslikkuse ja kuritegevuse peamise eluallika ehk nimelt finantsvood. me peaksime rohkem ära tegema ka kliimamuutuste alases töös ja ühiselt langetama otsuseid loodusressursi kasutamisel ning ka teadusuuringute vallas. me oleme rõhutanud ka seda, Ehm, et teinekord hästi kavatsetud poliitikad võivad kaasa tuua hoopis kahju. me rõhutame migratsiooni ja arengu inimmõõdet, me nõuame ka siin äh, Äh, suuremat seadusandlikku konvergentsi äh, ja poliitikate ühtsustamist, kuid äh, räägime ka sellest, kui olulised on poliitilised institutsioonid ja ka vabakonnad, kes on vastutustund-, vastutustunde agendid nii-öelda selles piirkonnas ja viimane strateegiline osa keskendub partnerluse väljakutsetele laiemalt me kutsume üles Euroopa Liitu looma tingimused, kus kõik Atlandi pooled saaksid kanda seda vastutust, mis on nende ees. Obama admini-, Obama administratsioon äh, räägib sellest kui äh, ridade lõpust juhtimine. Äh, me peame ära kuulama Ladina-Ameerikast tulevad hääled äh, äh,, reformima kohalikke regionaalseid institutsioone ja, ja aru saama sellest, et Ladina-Ameerikas ilmselt lõimumine saab olema teist nägu kui Euroopas Äh, äh, Franco Germani äh, sõpruse vii-, viiekümne aastane sõpruspakt on olnud meile meie töös suunavaks, on väga oluline, tehakse koostööd haridus- ja kultuurivahetuse vallas. Euroopa ja Ühendriigid on olnud pikaajaliselt taolistes partnerlussuhetes, aga me loodame, et selline kultuuri- ja hariduspartnerlus laieneb ka Lõuna-Atlandi piirkonda Pid-, ähm, elukestev partnerlus eh, ei sõltu mitte ainult eliitidest või ühest põlvkonnast ega ka eh, kaubandusest või investeeringutest, see on laiem sotsiaalne protsess, mis eh, kaasab kõik põlvkonnad. selleks on vaja aega ja pingutusi, suur tänu! suur aitäh, professor Jones ning härra Milan Mann! suur aitäh, äh, professor Jones ja suur aitäh äh, ettekande eest ning uuringu eest. Teie ees on ka töödokument, minu raport, äh, kus on asjad kokku võetud ning see dokument on jaotud kaheks osaks, nagu ka minu raport, nagu mul palutud teha siin me käsitleme siis äh, klassikalises mõttes transatlantilisi suhteid ning samuti suhteid Washingtoni ja Brüsseli vahel ehk siis Washingtoni ja Euroopa Liidu vahel. ja lisaks sellele me räägime ka üldisemast äh, Atlandi äh, perspektiivist ja sellest, millele keskendus ka professor Jones. nüüd esmalt tahaksingi rääkida teisest aspektist ehk siis üldisemast perspektiivist transatlantiline ruum on viimastel aastatel moodi läinud. Maroko valitsus hiljuti tegi omad algatused, samuti Euroopa Komisjon. Atlandi ühendus on korraldanud konverentse ning viimati leidis selline konverents aset eelmise aasta detsembris, nii et üha rohkem on näha huvi partnerluse vastu põhimõtteliselt äh, on mõte selles, et mõlemad Atlandi ookeani äh, kaalded jagavad samu väljakutseid äh, ka põhja-lõuna suunal ning kõige kasulikum on siis koostööd edendada, lähtudes mõttest, et me jagame ühist vastutust. ning see tuleb välja ka viimastest raportitest ning uuringutest At-, transatlantilises ruumis on äh, ka tärkavaid riike, Lõuna-Aafrika, Nigeeria, Brasiilia, Mehhiko, Mehhikot samuti ei saa unustada, nii et äh, huvi on suur. professor Jones ka ütles, et Atlandi välised riigid nagu Hiina või India äh, samuti kujundavad välja oma seisukohti selle piirkonna suhtes ning see näitab jällegi, et tõesti huvi on palju üldisem selle piirkonna vastu. ka Vaikse ookeani piirkonnale on suurt tähelepanu pööratud viimasel ajal, nii et see kõik näitab, et on erinevaid osapooli, kes tunnevad huvi nende küsimuste vastu ka ülikoolide tasandil nii et mina olen lähtunud äh, oma töös eelkõige suhetest Ameerika Ühendriikide ning Euroopa Liidu vahel, me oleme üheks olulisemaks tegijaks selles äh, valdkonnas ja ma vaatasingi seda, kuidas te meie lähenemist äh, käsitlete. kes on siis need partnerid, kellega me saaksime selle ruumis, selles ruumis koostööd teha? kes on teised osapooled? esmalt siis Ameerika, Ladina-Ameerika, Kariibi mere äh, riigid, Ameerika Ühendriigid äh, ja Euroopa Liit omavad nendega ajaloolisi ja majanduslikke suhteid. kolmepoolne koostöö, millest, äh, sellest on ju räägitud pikka aega, aga see ei ole konkreetselt veel ellu viidud. meil on vaja teatud lisaväärtust aga siin pakkuda professor Jones rääkis energiast, julgeolekust, ebaseaduslikust narkoot-, äh, relvadega kaubitsemisest, ka narkootikumidest, milleeniumi aastatuhande eesmärkidest, seda, seda võiks mainida samuti äh, äh, valitsemistavasid, ÜRO reformid, transatlantilised partnerid on erinevatel seisukohtadel ÜRO siseselt, samuti äh, relvastumise küsimused, kõik see on oluline. Need temaatiliste punktide osas ma olen nõus professor Jonesiga, aga neid teemasid võiks veelgi laiendada. lisaks sinna majandusliku kaubanduse valdkonna, võttes arvesse, kui palju on kaubandus- ja majandusleppeid Euroopa Liidu ning äh, Ladina-Ameerika riikide vahel, on see oluline valdkond, muuhulgas ka Kanada väga palju riike Äh, palju äh, kokkuleppeid on Tšiiliga, Peruuga ja me räägime uut tüüpi lepingutest nüüd, millega me peatselt pihta hakkame ja see võimaldab meil luua tõelise toimiva kolmnurga äh, Euroopa Liit, Mehhiko, Kanada, Ameerika Ühendriigid ning siis Lõuna-Ameerika ning Kesk-Ameerika riigid nii et eh, seeläbi oleks võimalik luua selline majanduslik-kaubanduslik eh, kolmnurk. rohkem ma sellele ei peatuks, võttes arvesse, millised on meie pädevused, aga tahtsin siiski seda punkti mainida, sellepärast et minu meelest on see äärmiselt oluline tuleviku seisukohalt. teisalt, mis moel, mis mehhanismi alusel? meil oleks vaja Ladina-Ameerika partneritega seda arutada, kuid lisaks sellele on terve rida äh, rahvusvahelisi organisatsioone ka Kesk-Ameerikas, kellega me võiksime suhteid edendada. professor Jones neid juba mainis, aga muidugi mõista on äh, regionaalseid organisatsioone, kellel võib-olla äh, re-, geograafiliselt on vähem mõju, aga näiteks hiljutine äh, Äh, Vaikse ookeani liit, Mercosur, CARICOM, äh, Andide ühendus, nii et siin on terve rida ka muid ühendusi veel. ja tuleb vaadata, kuidas vähehaaval samm-sammult edasi liikuda koostöödialoogi valdkonnas. Põhja-Ameerika, Euroopa öö, äh, omakorda omavad jällegi tippkohtumisi, samuti Ameerikas endas toimub tippkohtumisi, miks siis mitte regulaarselt seal ka oma teiste partneritega kokku saada Ameerikast? järgmine taoline tippkohtumine toimub aastal kaks tuhat viisteist, nagu me teame. nii palju siis Ladina-Ameerika kohta, kuid lisaks sellele ongi, on teisigi olulisi alustalasid. Äh, siin neis suhetes ning Aafrika. siin on meil probleeme härra Jones ka rääkis sellest, pean silmas eelkõige just äh, narkootikumidega kaubitsemist. Äh, narkootikumid tulevad äh, siis Ameerika Ühendriikidest, liiguvad läbi Aafrika, kuid ka Euroopa on kaasatud sellesse kaubandusse. me näeme, et on selliseid voolusi, mis ühendavad Atlandi ookeani erinevad Äh, erinevaid kaldaid. lisaks sellele ka relvakaubandus, äh, professor Jones rääkis sellest, kuid ka kliimamuutused, institutsionaalsed muutused, äh, nii et kõikides neis valdkondades üldine transatlantiline koostöö oleks huvipakkuv. dialoogi pidamine Aafrika riikidega samuti praegu päevakorras, Mali kriis ja ka muud kriisid Aafrikas näitavad, kuivõrd oluline see on professor Jones rääkis ka pikalt neist aspektidest. transatlantiline ruum on väga keerukas, nii et me peaksime välja töötama oma lähenemise. ma arvan, et kõik osapooled keskenduvad just sellele, mis nende jaoks on oluline ja üldist Atlandi ookeani ülest lähenemist veel ei ole, millega võiksid kõik osapooled ühineda, aga vähe haavlema peaksime selles suunas edasi liikuma võib-olla tuleks luua äh, ka selline Atlandi ülene tunnetus, et me kõik kuulume ühte äh, Äh, ühte kogukonda, aga seda praegu hetkel veel ei ole. me kindlasti äh, tutvume põhjalikult professor Jonesi raportiga, äh, ettekandega ning see on kindlasti äärmiselt huvipakkuv. nüüd aga klassikaliste suhete juurde Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel, teine osa minu raportist, ma ei peatu sellel pikemalt, aga Obama valimine võimaldab jällegi väga huvitavat koostööd edendada kahepoolselt. ma arvan, et kvalitatiivne hüpe kindlasti saab olema väga oluline nende läbirääkimiste raames, mis viimastel päevadel on alanud ning samuti me teame, et välispoliitikas me peame ühiselt liikuma. me peame oma tegevust koordineerima maailmastseenil, me peame ühiselt äh, maailma väljakutsetega silmitsi seisma, samuti me peame erinevate aktuaalsete äh, konfliktide puhul ühiselt äh, tegutsema Süüria, Afganistan, Hiina, Venemaa, Mali ja jällegi äh, toonitamaks seda, kuivõrd oluline meie koostöö koordineerimine on, koodeksin üle selle, mida ütlesin juba kahe tuhande üheksanda aastal, meil on vaja TBC-d ehk siis transatlantilist poliitilist nõukogu, mis ähm, kujundaks välja mõlema osapoole välispoliitika üldised suunad. Euroopa Liidul on vaja tegelikku äh, ühist julgeolekupoliitikat ja tõhusamat kaitsepoliitikat ja seda selleks, et me suudaksime oma rolli täita transatlantilistes suhetes ja ka maailmasteenil. Äh, see on kindlasti oluline ka võttes arvesse praeguseid eelarvekärpeid, me teame ka, et Ameerika Ühendriigid äh, pööravad suurt tähelepanu ju sellele, mis üldiselt maailmas toimub mainisin ka TLD-d ehk siis äh, transatlantilist äh, õigusloojate dialoogi. sellega lõpetaksin, ma ei taha liiga pikalt sõna võtta, teil on ka töödokument olemas, ma ei hakka teid pikemalt tüütama. niikuinii olen oma kõneajast juba läinud, aga äh, tahaksin veel kord tänada meie tänast külalist, aitäh! bedanke mich sehr äh, herzlich äh, bei den beiden Berichterstattern. Suur aitäh Eh, mõlemale sõnavõtjale ja ma usun, et nüüd me võime alustada arvamuste vahetusega, eh, mis kindlasti võtab eh, teatud aja. ma leian, et on oluline, et me analüüsiksime suhteid Ameerika Ühendriikidega, kuid et me peaksime lähenema sellele küsimusele ka laiemast aspektist. ma arvan, et me peame arutama vabakaubandusküsimusi, samuti tolliküsimused, ka muud kaubandustõkked on üheks teemaks. nii et väga oluline on see, kui kaugele me jõuame läbirääkimiste raames kaubandusküsimustega me teame, et äh, olukord äh, on tõsiselt muutunud äh, pärast külma sõja lõppu, nii et me peame transatlantilisi suhteid ka teistmoodi käsitlema, peame vaatama, millised on meie uued ühised huvipunktid. majandusvaldkond kindlasti. me räägime väga palju transatlantilisest turust, millega võiksid liituda teisedki nii põhjast kui lõunast. aga jah, maailm on muutumas. nii ta on ja majanduskasv e, ning e, poliitiline julgeolek e, on samuti sellised valdkonnad, mis üha enam kerkivad esile meie dialoogis. ma arvan, et me peame nende aspektidega kindlasti arvestama tolliliitu ei ole võimalik saada, kui ei ole poliitilist üldist tahet ning kui ei avaldata survet selle nimel. meil on vaja kaubandusspetsialiste, kaubanduspoliitika alaseid spetsialiste ning samuti tuleb olla tähelepanelik, sellepärast et me ei taha äh, uuesti korda saata vigu, mis minevikus on tehtud me soovime käegakatsutavaid tulemusi, eh, tõsiseltvõetavaid tulemusi. härra Salafranca, palun. Gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer al profesor Jones. Eh, Suur aitäh, härra Prokk ja tahaksin tänada professor Jonesi oma uuringu tutvustamise eest, tahaksin tänada ka raportööri härra Milan Monsi eh, suurepärase töö eest, eh, tema tavalise kõrgekvaliteetse töömetoodika eest, tegemist on eh, temaatikaga, mis on esmatähtis, nagu ka komisjon on ütelnud. ning see on ka jätkuks Ülemussi äh, varasemale tööle siin komisjonis. siin tuletati meelde ka Euroopa Komisjoni presidendi sõnu aasta alguses. hoolimata sellest, et äh, euro perspektiiv on võib-olla tume, äh, aga me oleme siiski suutnud välja tulla raskest olukorrast. Euroopa Liit näitab, et ta on endiselt oluliseks tegijaks äh, maailmaturul, meil on suur äh, maailma tas- äh,, areenil, meil on suur turg, meil on viissada miljonit elanikku. Euroopa Liit on äh, peamiseks kaupade ning teenuste eksportijaks. me abistame teisi riike, härra Van Rompuy, härra Barroso finantsraamistikku arutades rääkisid samuti Euroopa Liidu arenguabist ja see on üheks selliseks äh, peatükiks, mis on kasvanud äh, kolme protsendi võrra viimasel ajal mitmeaastase finantsraamistiku raames. Äh, tuletan meelde, et meil on olulisi suhteid ka Kariibi mereriikidega, Tšiiliga, Lõuna-Ameerika riikidega me räägime piirkonnast, mis hõlmab äh, transatlantiliste suhete raames ja siis äh, ligikaudu miljardit elanikku. härra Milan äh, samuti tuletas meelde, et meil on ka Mehhikoga assotsiatsioonilepe, tegemist on strateegilise leppega, kus käsitletakse samuti meie kaubandussuhteid. Tšiiliga on meil samuti lepe ning Kesk-Ameerikaga ratifitseerimise assotsieerumislepingu detsembris. Kolumbia, Peruu, kahjuks nendega nii kaugele me ei ole jõudnud, Brasiiliaga on strateegiline kokkulepe ilma kaubandusaspektideta, kahjuks siiani ei ole õnnestunud äh, Mercosuriga veel äh, assotsieerumislepet luua. ning selles äh, ning siin me räägime, et meie suhted ei ole mitte ainult kahepoolsed, vaid palju üldisemat laadi ainsad äh, punktid, mis meie praegu päevakorras on äh, võitluste äh, kuri, organiseeritud kuritegevuse vastu, terrorismi vastu ning kliimamuutused. professor Jones rääkis narkootikumidega kaubitsemist Euroopa suunal ning me teame, et aga näiteks, et kokaiini tarbimine Ameerika Ühendriikides on tõsiselt vähenenud rändeprobleemid, jah, ka muid äh, küsimusi on, nii et me teame, et kõikides nendes valdkondades on vaja ülemaailmset äh, lähenemist. aga siinkohal tuleb ka selgelt äh, mõista, et olukord muutub üleilmastumise tagajärje, järjel, tagajärjel. me näeme, milline on nüüd uus olukord ka Ladina-Ameerikas mitte keegi ei arvanud, et äh, Hiina hakkab Ladina-Ameerikasse, äh, Aafrikasse investeerima või et laenab äh, vahendeid Euroopa Liidule ning Ladina-Ameerika ning Ameerika Ühendriikidele. nüüd aga ei otsustata mitte enam asju Manhattanil kõrghoonetes, vaid Hiinas, Shanghais nii et äh, kõik äh, faktorid meie suhetes on tõsiselt muutunud. Hiina on vägagi äh, tugevalt kohal Ladina-Ameerika riikides. tegemist on Brasiilia esimese kaubanduspartneriga, teisega paljudes teistes riikides ning ennustuste kohaselt aastaks kaks tuhat viisteist Hiina läheb ette Euroopa Liidust ning saab esimeseks Ameerika Ladina, Ladina-Ameerika kaubanduspartneriks. ta on seda juba Tšiilis ja Mercosuri vabandust, Euroopa Liit on veel Tšiili puhul seda ning Mercosuriga, aga Hiina läheb meist ette, nii et meil on vaja leida äh, teatud äh, USA-s uus lähenemine transatlantilistes suhetes, me ei pea enam kahekesi edasi liikuma, vaid kolmekesi. me räägime praegu sellest, et me tahame luua vabakaubandusala. aga ka meie kohustused on halvasti jagatud, tooksin ühe näite. Euroopa Liidu liikmesriigid investeerivad Texases rohkem, kui Jaapan investeerib Ameerika Ühendriikidesse üldiselt, nii et eh, siin te näete, milline on olukord praegu. ma arvan, et me peaksime Äh, siin midagi üritama muuta ning äh, pakkuma välja ka muudatusi raportööri. meil on suht-, lepinguid Kolumbia, Peruga, aga on vaja veel täiendavaid lisakokkuleppeid, lisaaspekte, tagamaks seda, et äh, transatlantiline kolmnurk oleks tasakaalustatum. tahaksin toonitada veel ühte asja, millel ka professor Jones peatus, need uued partnerid. me teame, et integratsiooniprotsess äh, Ladina-Ameerikas on äh, toimumas, me ei tohi aga äh, silma kinni pigistada. Riia grupi on asendanud vabandust, Riia gruppi juhivad uued tegijad, Vaikse ookeaniriigid on esile kerkimas. nii et lõpetuseks ütleksin, et Ladina-Ameerika ei ole enam perifeeria, vaid tegemist on äh, kesksel kohal oleva piirkonnaga ning kõik analüüsid, kõik uuringud, mis on läbi viidud ka Euroopa Parlamendis, peaksid arvestama selle uue faktiga ja meil on vaja paremat äh, tasakaalu transatlantilistes suhetes, mis peavad käima läbi Ameerika Ühendriikide ning Euroopa Liidu, kuid kaasatud peab olema ka Ladina-Ameerika, aitäh! Thank you, Mr Chairman, I am sorry I couldn't. aitäh, härra esimees. vabandan, et ma ei kuulanud äh, raportööri sõnavõttu, ma pidin hetkeks välja minema, kuid ma kuulasin äh, professor Jonesi sõnavõttu, tema esitlus oli äärmiselt huvitav ning äh, kindlasti aitab see ka härra Milan Monni tema töös. mina tahaksin tõsta esile seda, kui suurel määral ma toetan sellist kolmnurga skeemilist koostööd Ladina-Ameerika riikide ning Atlandi lõunapoolsete riikide vahel ning kui olulist rolli saab selline koostöö mängida julgeoleku osas globaalsel tasandil. ning härra Jonesi sõnavõtule tahaksin lisada seda, tahaksin küsida, millist kasu me saame Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide kaubanduskokkulepetest ning investeerimiskokkulepetest kahepoolsetest ning samuti ka sellest laiemast koostöövormist selliste riikidega nagu eriti just Brasiilia ning Ladina-Ameerika eh, riikidega ning ma ei räägi siin ainult äh, majanduslikest ähm, aspektidest, vaid samuti ka julgeoleku aspektidest. Te mainisite seda, kui oluline on äh, ÜRO reformimine ning ma olen teiega täiesti nõus. Brasiilia jaoks on ÜRO Julgeolekunõukogu reformimise küsimus äh, äärmiselt oluline. see kõik võib piirata legimitiimsust. kuid äh, see ei ole praegu Euroopas äh, päevakorras, mis puudutab äh, julgeolekut. ka teie tõstsite esile Aasia esiletõusu Hiina näiteks, kuidas ta on domineerima hakanud Aafrikas praegusel hetkel on huvitav näha seda, et Ameerika Ühendriigid mõistetavatel põhjustel tõmbub tagasi väga olulistest baasidest eh, Kesk-Atlandil. kuid Euroopa ei tõuse esile, vastupidi, ning on tehtud ka viiteid, et Hiina võiks esile tõusta ta on oma haarmeid äh, laiali ajanud igale poole üle maailma ning mitte keegi ei astu vahele. Ameerika Ühendriigid ei astu vahele, aga samuti ei reageeri ka Euroopa. ning ma tahaksin, et te seda aspekti kommenteeriksite. ning samuti ma tahaksin minna veidi süvitsi rohkem teie soovituse osas et selline ühine lähenemine finantsvoogudele, et kontrollida rahvusvahelist kuritegevust. me näeme, mis Lõuna-Ameerikas toimub ning samuti ka Aafrikas mõistagi me teame, millised äh, on sellel tasandil äh, seadusandluse rakendamise, jõustamise raskused. mida teie arvate, äh, mida sellel, selles vallas saaks ära teha, aitäh? aitäh, härra esimees, ma tahaksin tänada ka härra Jones'i ning ma tänan nende aspektidest, mida te käsitlesite. vaatame seda, et praegu on äh, äh, väga suur osa tegelikult rahvusvahelisest koostööst äh, puudulik. mul on teha kolm tähelepanekut kas ähm, üleatlandiline koostöö ning investeerimislepe võiks muutuda äh, üleilmse süsteemi äh, suureks osaks ning viia ka teiste algatusteni, mida saaks siis äh, kahe tuhande kahekümnendal aastal viia ka NATO süsteemi, küberjulgeoleku küsimused, mida me oleme arutanud nii NATO tasandil kui ka Euroopa Liidus ning tulevikus Atlandi ülene eh, koostöö eeldab seda, et meil oleks eh, Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahel tulevikus väga tugev koostöö. Maroko kohtumisel eh, räägiti ka sellest äh, novembri lõpus väga palju, ehitada üles äh, võrgustik, äh, Atlandi-ülene võrgustik. ma ei olnud teie sõnavõttu enne lugenud, ma kuulasin seda täna hommikul, siin mainiti, mainiti ka Keskpanka me ehitame siin üles Euroopa tasandil ka strateegiaid, kui me vaatame pikaajalist perspektiivi, siis äh, oleks äh, väga hea näha, äh, millised on teie eesmärgid ja prioriteedid, et me saaksime keskenduda õigetele asjadele. mind rabab see, et selle asemel, et vaadata regionaalseid töörühmi, miks äh, ei ole keegi tulnud äh, välja sellega, et üle Atlandile äh, pakett välja töötada. võib-olla võiksid need liikmed siis kord aastas äh, kokku saada, võib-olla võiks septembris toimuda kui ÜRO Peaassamblee raames, et oleks lihtsam kokku saada, see võiks anda kogu projektile rohkem nähtavust kui teil on äh, selline visioon olemas ning keegi haaraks äh, ohjast ning läheks tööga edasi, härra Barroso kutsus üles Maroko kohtumisel ehitama üles üleatlandilist äh, võrgustikku. tegemist on ju tegelikult vaba mõtlemise tulemusena ning miks mitte siis hakata juba praegu tööga pihta? Eh, Mr Butikofer, you have the floor härra Putikofer, palun. Thank you, chair uh,. aitäh. tänan nende kahe äh, sõnavõtu eest. härra Milan Monil on äh, ees väga huvitav ülesanne. ühelt poolt äh, edasine üleatlandilise koostöö visiooni edasiarendamine ning äh, üritada seda kõike panna teise fookusesse. teda saadab edu vaid sel juhul, kui meil ei ole vastuolusid äh, nende kahe komponent, komponendi vahel. härra Milan Mon ning äh, härra Eles on öelnud, et meil ei ole sellist üleatlandilist äh, visiooni ning äh, ma olen sellega täiesti nõus ning tahaksin lisada, et minu arvates ei saagi olla üleatlandilist äh, visiooni, kui kui meil ei ole üleüldist lähenemist üleatlandilisele koostööle Aafrika, seda ju tegelikult ei peeta üldse kui äh, potentsiaalseks äh, sidusrühmaks üleatlandilises koostöös. me lihtsalt jätame selle kõrvale kui äh, mingi passiivse osalise, samas kui hiinlased on juba seal oma mõjuvõimu suurendanud ning kuidas äh, üleatlandiline visioon saab üldse olemas olla, kui me ei võta arvesse ka Aafrika mandrit? härra Milan Mon rääkis äh, üleilmsest äh, juhtimisest, ka see on üks murepunkt. mis puutub siis ka toormaterjalide üleilmset juhtimist, me peame ka seda arvestama, kui me seda teeme, siis me näeme kohe, et Aafrikat kaasamata ei ole võimalik edasi minna ning selline üleatlandiline lähenemine ei toimi või sellel ei ole strateegilist äh, mõjuvõimu, nagu siin enne mainiti kui me ei näe seda ehm, panatlantilise lähenemisena. selline mõiste nagu kolmnurga mõiste, nagu siin ka mainiti enne, minu arvates selline kolmnurga struktuur öö, ehm, tegelikult ei hõlma kõike. sellepärast, et eh, aeg on ammu mööda läinud eh, mil põhjas öeldakse, et millisena tahetakse näha lõunat. praegu on lõuna-lõuna tasandil palju rohkem mõju või kaalu ning selline kolmnurga struktuuri koostöö ei ole tegelikult strateegilisel tasandil toimiv. ning pol-, eh, üleatlandiline poliitiline nõukogu ning see, selle mõiste kasutusele eh, võtmine, kas see peab olema avatud eh, lõuna poole? ning siin räägiti ka läbirääkimistest, kaubanduskokkulepetest, investeerimiskokkulepetest me peame kõik läbi äh, mõtlema, et see ei muutuks mingisuguseks äh, eksklusiivseks kokkuleppeks. kallid kolleegid, äh, meil on veel kolm sõnavõtjat ning mulle anti teada, et praegu on siin meil juba kohal härra Berger, Kristjan Berger, kes on Euroopa esindaja siis vähe, vahe ähm, Lähis-Idas ning Egiptuses, Aafrikas ning ma paluksin, et kõik sõnavõtjad praegu piirduksid ainult kahe minutiga, et me saaksime minna järgmise päevakorrapunkti juurde, mis on väga huvitav. härra Siivits järgmisena, palun. aitäh, härra esimees. väga hea, et äh, need põhimõtted, mida esimees mainis, pannakse juba arutelu alguses paika, sellepärast et need, kes järjekorras olevad sõnavõtjad, satuvad muidu raskustesse. ma tahaksin tänada teid äh, nende kahe sõnavõtu eest ja kahe esitluse eest mulle tundub, et meie raportööri ning ka professor Jonesi sõnavõtud üritasid paika panna põhimõisted ning see õnnestus väga hästi poliitilises ning diplomaatilisel tasandil. minu jaoks üleatlandiline koostöö ning vajadus tulla juurte juurde tagasi ning leida üles, mida nad täpselt äh, tähendavad esitlustes me kuulsime, et mainiti ka siin Hiinat, Atlandi ookeanil on ka lõunaosa olemas ning see on ju ilmselge, kuid kui me räägime üleatlandilistest suhetest, siis ei saa me lahendada kogu maailma probleeme, see ei ole realistlik ning seda ei ole üldse võimalik teha. ning läheme nüüd siis põhimõiste juurde, suhted äh, USA ning Euroopa Liidu vahel ning äh, Põhja-Ameerika vahel, siis mina tahaksin viidata sellele, et NATO-t ei mainita isegi kordagi. minu jaoks äh, on see oluline, et julgeolekust rääkides äh, unustame me ära olemasolevad institutsioonid, millel on samuti oma mõjuvõim olemas ning oma struktuurid ning nad on seda õigustanud juba mitmel korral minevikus. siit on puudu ka üks oluline mõiste, see on siis äh, kriisi ohjamine nendes piirkondades, ameeriklased on pööranud oma selja Euroopale. Nad äh, on justkui vanale abikaasale selja pööranud ning hakanud vaatama uusi huvitavaid äh, väljavaateid. ning Aafrika puhul tuleme ka arvest-, peame ka arvestama julgeoleku ähm, probleemidega. Obama kõne, kui võtta seda siis stiimulina üleatlandilisele koostööle, siis mina tahaksin mainida viite valdkonda, kus on väga äh, vaja teha äh, koostööd. Kanada tuleb tagada seda, et äh, vabaduse inimõigusi ähm, Ähm, kindlustataks. meil on probleeme Ameerika Ühendriikide puhul keskkonnaprobleemide mõistmisel, energiapoliitika on siis veel üks punkt, mis on problemaatiline pikaajaline poliitika, mis oleks mõistlik äh, Eh, on Euroopa jaoks äärmiselt oluline. internet on veel üks teema. Eh, Ameerika Ühendriigid on justkui enfant terrible mm, selles valdkonnas ning me oleme näinud seda ACTA kontekstis nimelt seda, et eh, mõtlemine on kahel pool Atlandi ookeani täiesti erinev. ning lõpetuseks kuidas me saame rääkida ühisest lähenemisest, kui on veel viisanõuded mõningatele Euroopa Liidu kodanikele, kui nad tahavad Ameerika Ühendriikidesse minna? kui mõlemad pooled kahel pool Atlandi ei Äh, saa ühes suunas liikuma ühe poliitika väljatöötamisel, siis me oleme kaugel sellest, et meil oleksid konkreetsed ja tõhusad suhted kahe osapoole vahel. Vaat-, rääkimata veel Aafrikast, Brasiiliast, Lõuna-Ameerikast, me ei, oleme kõik üksteisega seotud. härra Kelam, palun. tänan. mulle tundub, et selline üleatlandilise eh, koostöö laiem lähenemine on eh, äärmiselt vajalik ning äärmiselt oluline, nagu härra professor Jones juba ütles, siis praegused mehhanismid ja struktuurid ei vasta praeguse aja eh, väljakutsetele. seega ma leian, et asjaolul te mainisite veel soovimatuid tagajärgi üleilmastumisele, on üks äh, äh, asi, millele me peame äh, mõtlema osapooled, vastutajad peavad võtma va,, peavad võtma vastutuse enda õlgule rahvusvahelised ettevõtted ja nii edasi. kuid asi, millega me peame edasi minema, on Euroopa Liidu ja USA koostöö seega selline laiem lähenemine üleatlandilisele koostööle eh, looks usaldusväärsust sel juhul, kui Euroopa Liit ja USA saaksid läbirääkimised eh, edukalt lõpetada vabakaubanduslepingute alal. nagu härra Milan Mol-, eh, Mon ütles väga õigesti, me peame olema valmis äh, investeeringuteks äh, ühtsesse julgeoleku- ja kaitsepoliitikasse, kui me tahame oma usaldusväärsust suurendada. mis puudutab ettepanekut äh, luua poliitiline nõukogu, mis tegeleks üleatlandiliste suhetega, siis ma leian, et me peaksime seda toetama ning ma olen nõus, et meil peaks olema võimalus äh, avada äh, läbirääkimised ka Lõuna-Ameerika äh, riikidega. üks küsimus härra Jonesile, te mainisite piraatlust, narkokaubandust ning ka teisi küsimusi, kuid te ei rääkinud siin küberjulgeoleku probleemidest. see küsimus on muutumas aina olulisemaks ning sellest räägitakse aina rohkem aruteludes äh, üleatlandiliste õigusloojatega. kas küberjulgeoleku äh, küsimused ja probleemid peaksid olema süvalaiendatud koostöö kontekstis? meie partnerid äh, ütlevad, et miinimumstandardite kasutusele võtmine viidaks ka Budapesti konventsioonile. lõpuks härra Tänak oi kui tore, härra esimees. me oleme kõik nõus sellega, et üleatlandilised suhted peaksid olema paremad ning neid peaks edendama. siin on välja tuldud väga paljude innovatiivsete e, ideedega nii keegi ju tegelikult ei taha Lõuna-Ameerikat kõrvale e, jätta. samuti Kariibi mereriigid minu ri-, kodumaal on äh, nende, selle piirkonnaga, osade riikidega seal väga äh, tihedad sidemed äh, ning seal on ka ülemere territooriumid, samuti ka Commonwealthi ühendus ju hõlmab neid, seda piirkonda. ma mõtlen, et arutelu siin on üks konks sees või üks oht, Äh, ning äh, minu kolleegid juba vihjasid sellele, äh, kõik võib veidi lahjeneda, sest praeguses arutelus on väga vähe sisu. Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid, sellest on meedias viimasel ajal väga palju räägitud, nad on poliitilised liidrid ning see on oluline ka kaubanduslikke aspekte silmas pidades. minu riigis ainult kolmkümmend protsenti elanikust äh, tahab jääda Euroopa Liitu, äh, seda siis viimase äh, arvamusküsitluse alusel. ning seega meie suhted Euroopa Liidu ning muude institutsioonidega peavad olema ka veidi ümber vaadatud mina tahaksin, et me jääksime äh, arutelude osapooleks, äh, nagu Obama on öelnud ning mitmed äh, mitmed ka Ameerika poliitikud on öelnud, et nad tahavad, et Ühendkuningriik jääks Euroopa Liitu ning selle üle mul on hea meel praegusel hetkel on meie peaminister Indias ning sellest on räägitud ka meie meedias väga palju ning me saame sealt väga segaseid informatsioon äh, te, teavet. eks äh, Euroopa Liidu ja äh, India vabakaubandusleping on äh, seotud ka paljude muude küsimustega. Mi-, kuidas me seda ka nimetame seda koostööd äh, kas siis vabakaubanduslepinguks või vabakaubanduspiirkonnaks, mis Äh, mis iganes, see äh, toob endaga kaasa inimeste äh, liikumise ning põllumajandustoetused, kuidas nendega jääb? minevikus on alati öeldud seda, et see kõik on võimatu kuidas, kuidas me nende põllumajanduslike aspektidega toime tuleme üleatlantilises koostöös? härra Jones, teil on äh, aeg vastusteks nüüd. Äh, professor Jones küsib, kui kaua tal aega on? viis minutit. no kaupleme seitse Äh, meeliköitev arutelu ja suur tänu selle tõsiseltvõetavuse eest, mida te olete meie uuringule andnud. väga palju meie uuringust äh, keskendus äh, just nimelt suhetele Põhja-Ameerikaga ja minu viimases raamatus rääkisin ma ka julgeolekuohtudest ja äh, Äh, seda paljudest aspektidest, äh, rõhutasin seda, et NATO tuleb kaasata aruteludesse äh, kaubanduse ja investeeringute hoogustamiseks. Vaadates praegu Ühendriikide välispoliitikat, oleme me näinud seda, et Ühendriikidel ei ole üksinda tegutsemisel enam piisavalt võimu probleeme lahendada ja see on tähendanud seda, et Ühendriigid peavad keskseid partnerlusi looma ja kõige olulisem partnerlus Ühendriikide administratsioonile, Obama administratsioonile ja valitsusele vastavalt ähm, äh, kaks tuhat kümme aasta maikuu äh, siseriikliku julgeolekustrateegiale ja, ja ähm, diplomaatide sõnadele vastavalt on Ühendriikide jaoks kõige olulisem suhe, suhe eurooplastega selle suhte ülesloomine on aga meie esimene probleem ja sellest me eh, ka alustame oma uuringus, et mida see suhe võiks pakkuda selliste probleemide lahendamiseks, mida ei Ühendriigid ega ka Euroopa üksinda ei suuda lahendada ja seega on meie uuring keskendunud sellele, et me tahame defineerida teisi, keda saaks kaasata sellesse valemisse, selleks et meie koostöö oleks tõhusam ja et äh, tuua sellesse koostöösse sisse ka välisaspektid ja sellepärast ongi Atlandi-ülene ja keskendudes siis sellele, mis on teinud Atlandi-ülesest koostööst nii eduka kaubandus, äh, väga tihedad kultuurilised sidemed, äh, äh, poliitilised eesmärgid ühised ja nii edasi. selles analüüsis aga oleme siis keskendunud peaasjalikult Atlandi ookeani Ladina-Ameerika piirkonnale, ma olen nõus selle kriitikaga, et Aafrika peaks olema selgemini kaasatud sellesse raami aga samas, äh, olles ise koostööd teinud äh, Romano Prodiga, endise komisjoni presidendiga väga tihedalt äh, selleks, et leida selline vorm, millega saaks Aafrika tuua rohkem kesksele areenile, tundub mulle, et see tegutsematus, mida me üles näidanud oleme Ladina-Ameerika osas, on veelgi teravamalt näha Aafrika mandril ja seega me peaksime tegema rohkem selleks, et kolli-, kollektiivset tegevust äh, toetada, peaksime alustama nendest piirkondadest, äh, kus me leiame partnerid, kellega meil on koostöö ilmselt kõige tõhusam ja need partnerid on praegu Ladina-Ameerikas. proua Koomes esitas väga olulise küsimuse kujutame ette, et me alustame selle väga intensiivse Atlandi-ülese kaubandus- ja investeeringute poliitikaga. mida saaks aga teha seadusandlikus mõttes ja selleks, et praeguse suhte eeliseid ära kasutada, selleks, et üle kanda need äh, lõuna suunas äh, Põhja-Atlandi piirkonnale, mina rõhutaksin kolme. kõigepealt me peame paremini mõistma äh, fütosanitaar- ja sanitaarstandardeid, toiduarne Äh, ahelas, me teame, et see on tõsine konflikt äh, äh, Põhja-Atlandi piirkonnas ja kui Ron Kirk oma dokumenti esitles Ameerika ajakirjanikega, ütles ta, et see teema on tulnud läbirääkimistele lauale, see tuleb läbi arutada ja tuleb leida pooleteist aastaga kokkulepe kui me ei suuda leida kokkulepet ja me ei sea standardeid Ladina-Ameerika riikide kaasamiseks ka faktipõhiselt sellesse samasse sanitaar- ja fütosanitaarsüsteemi, siis me oleme saavutanud edusamme universaalsete standardite edendamisel, millega peavad liituma ka Hiina äh, ja teised ja see on kriitilise tähtsusega. sedasama võib öelda ka küberjulgeoleku kohta. me teame, et on põhimõttelised erinevused selles, kuidas äh, näeb Ameerika ette interneti ülesehitust ja kuidas eurooplased äh, tunnetavad andmekaitse aspekte. aga sellegipoolest me teame väga hästi ka seda, et see peab jääma päevakorda. miks? sedapärast, et finantstehingud ja info jagamine, mis puudutab nii äh, kommertslennuliine näiteks ja kogu rännet äh, ja kaubandusalast tegevust, kaubaveoalast tegevust, äh, peab toimima nii, et selgrooks on internet. me sõltume sellest arhitektuurist ja see tähendab seda, et me peame leidma standardeid, millega me saaksime defineerida need kriitilised sõlmkohad ja leidma alternatiivid kas siis kuritahtlike või ohtlike rünnakute jaoks. ega see ei ole lihtne eesmärk saavutada, aga ma arvan, et kui me suudame interneti kitsaskohad äh, defineerida, siis on võimalik ka ladina, äh, vabandust, äh, Lõuna-Atlandi piirkonnas julgeolekut laiendada ja mida rohkem seal asuvad riigid nende standarditega liituvad, seda rohkem nad peavad seda tulevikus ka iseenese projektiks ja see on väga oluline osa. ja kolmas äh, punkt puudutab neid samu rahalisi tehinguid. Äh, ma tulen jälle tagasi selle juurde, mida ütles proua Gomes. me teame ülemaailmse terrorivastasest sõjast äh, väga halvasti nimetatud julgeolekuaktsioon, mis käivitus pärast kahe tuhande üheteistkümnenda aasta septembrit, on näidanud seda, et rahaliste kanalite läbilõikamine äh, on kõige olulisem terrorivastases võitluses, see on äh, nii narkokaubitsejate, kaubitsejate kui ka inimkaubitsejate Achilleuse kand ja jällegi on siin äh, juttu standarditest tuleb harmoneerida see, kuidas üles ehitatakse finantsalane seadusandlus, eh, mõisted tuleb ühtlustada, et me saaksime aru, millest me räägime. SWIFTi instituut tegutseb selle projektiga, aga me peaksime ära kasutama Atlandi-ülest koostööd toetuseks ja kindlasti tuleb kaasata Ladina-Ameerika riigid selles ettevõtmises, kui eh, me tahame edu saavutada ja veel lõpetuseks, on väga oluline, et Euroopa Parlament äh, selle projektiga tegeleks ja seda edendaks, mitte sellepärast, et äh, kogemused on näidanud seda, et äh, kitsas keskendumine kaubandusele ja investeeringutele jätab liiga paljud teised valdkonnad pantvangi ohvriteks Atlandi-ülese ühiskonna laiemad eesmärgid peavad olema selle arutelu aluseks ja me peame kaasama tärkavad majandused nagu Hiina ja India ja keskenduma nendele ka laiemalt kui lihtsalt äh, kitsastes kaubanduslikes tingimustes. Nad tuleb kaasata aruteludesse, aruteludesse arengu, inimjulgeoleku, demokraatia, poliitilise sta-, ähm, stabiilsuse ja väärikuse osas. Romano Prodi on äh, seda ähm, sõnumit üritanud edastada ähm, koostööst rääkides Euroopa Liidu äh, Ähm, Ühendriikide, Euroopa Liidu ja Aafrika Liidu ja Hiina vahel. me peaksime alustama globaalsemalt, alustama nendest partneritega, kellega meil on lihtsam suhelda, Põhja-Atlandi äh, riikidel on need partnerid Lõuna-Atlandi piirkonnas ja nemad on meie jaoks kõige parem prospe-, perspektiiv aitäh lõpetuseks raportöörile Millan Mon, sõna tehke palun lühidalt, sest meil on ka hiljem võimalusi sellel teemal rääkida, aitäh! Äh, suur tänu! teen tõesti väga lühidalt, ma tahaksin tänada kõiki, kes esitasid omapoolseid äh, soovitusi. ega me ei räägi siin mitte ainult ühest asjast, tegelikult on arutelul kaks erinevat asja, kõigepealt Atlandi-ülesed suhted. see on loomulikult asi, mis on äärmiselt oluline, sellest räägitakse ikka ja jälle, suisa iga päev, sellega kaasnevatest majanduslikest aspektidest ja nii edasi siis oleme me rääkinud siin natukene laialivalguvamast teemast, nimelt ülemaailmsed äh, aspektid. ja ma arvan, et me oleme kõik nõus äh, sellega, kui oluline on äh, arutelu üleatlandiliste suhete puhul ja loodetavasti need arutelud päädivad positiivsete tulemustega minu raportis on pädevusele viiba, viidat-, pädevusprobleemile viidatud äh, teine asi, mis tõstatati, on küberjulgeoleku, julgeoleku küsimus, loomulikult see on väga oluline. novembris kaks tuhat kümme käivitas Euroopaga töögrupi selles küsimuses, nii et asjaga, asi tuleks võtta loomulikult rohkem vaatluse alla üleatlandiline poliitiline nõukogu. selles osas äh, tahaksin öelda, et mul oleks meeldinud kui see oleks juba kahe tuhande üheksandal aastal käivitanud, käivitunud. see, mis loodi aastal kaks tuhat üksteist, äh, keskendus energiajulgeoleku küsimustele, siis ja nii edasi. üleatlandiline poliitiline nõukogu tegelikult äh, ei ole jalgu alla saanud ja sellest on meil vajaka. administratsioonid Washingtonis ja Brüsselis äh, ei taha luua uusi institutsioone või uusi organisatsioone, nad arvavad, et praegu need suhted sujuvad väga hästi ka ilma nende institutsionaliseerimiseta, aga mina arvan, et seda võiks siiski teha selleks, et nende nähtavus oleks suurem ja nii edasi, aga ma ei ole sugugi veendunud, et asjad sinna suunas liikuma hakkavad. ma arvan, et me peaksime asjad kõigepealt avama võib-olla bilateraalsel tasandil ja siis avama selle koostöö ka teistele äh, Ameerika piirkonna riikidele. ma ei tea, millal see peaks juhtuma, juhtuma, ma ei ole väga optimistlik. nüüd ma tuleksin aga selle teise aspekti juurde, ma tahaksin rõhutada seda, kui ähm, äh, palju siin on kahetisi küsimusi. me peame selles suunas aga liikuma, valitsused, ma saan aru, praegu eriti ei tegele ülemaailmsete äh, probleemidega, sellepärast et neil on teisi probleeme. räägitakse sellest, et Ühendriigid on äh, liiga äh, Äh, suunanud pilgu Aasiasse ja et Euroopa äh, viskleb majanduskriisi käes. aga ma arvan, et äh, me peaksime sellest siiski rääkima, sellest on rääkinud Marshalli fond väga palju, meie komisjon on ka rääkinud sellest teisest mõõtmest, aga võib-olla ei ole sellisteks algatusteks praegu tõesti kõige õigem aeg. inimesed on nii-öelda väsinud igasugustest tippkohtumistest, nii et võib-olla peaks praegu natukene äh, Äh, pausi pidama. James Ellis äh, reastas terve rida kommentaare selle kohta äh, ja tõesti, inimestel on väsimus peal ja ma arvan, et lähitulevikus ei ole midagi eriti tulemas selle kohta. Ähm, nii et vähemalt praegu näeb asi küll sedamoodi välja, et midagi uut seal tulemas ei ole. ega mul rohkem midagi ei öel-, ta polegi ja esimees palus, et ma teeksin lühidalt, nii ma ka tegin ja ma arvan, et meil tekib veel võimalusi nendest asjadest rääkida. suur tänu kõikide nende märkuste eest, aga praegu suur tänu ettepanekute eest ja sellega ma siis praegu lõpetan, aitäh! aitäh, et te ajast kinni pidasite. Läheme järgmise punkti juurde. ma tänan professor Jonesi, et ta siia tuli ning nagu ma teile enne mainisin, on siin juba kohal Kristjan Berger, kes äh, on Lähis-Ida äh, Aafrika, Iraani ja Iraagi äh, saatkonna juhataja, ta tegeleb väga delikaatsete oluliste küsimustega, eriti just praegusel ajal, nii et me kasutame võimalust, mis meil on selleks, et arutleda mõnede konkreetsete, arutada mõningate, mõni-, konkreetsete küsimuste üle Magrebis, Tuni-, Tuneesias, äh, konstitutsioonilisi aspekte käsitleme ning Tuneesias Jokberaidi tapmine, kes äh, oli äh, poliitilisel tasandil äärmiselt oluline tegutseja. Egiptus, Tuneesia, kõik need riigid on praegu väga raskes olukorras ning rahutused aina kasvavad ähm, selle üle, kas uued valitsused suudavad jõuda äh, hea demokraatiani ning äh, on kõheldud ka, kas valitsused äh, nii Egiptuses kui ka Tuneesias on pädevad selleks, et kodanike vajadustele vastata ning et nende juhtimine oleks demokraatlik, kas see on võimalik üldse ning ka majanduslikult on olukord väga keeruline. mina praegu lõpetan ning paluksin, et meie külaline näitaks, et ta on siin kohal. teda ei ole. palun, tulge siia. ei, te võite ka sinna jääda. So you have the floor sõna on teil. suur tänu, esimees ja suur tänu selle küllakutse eest äh, täna osaleda teie kohtumisel ja pidada siis äh, arutelusid Egiptuse ja Tuneesia kohta, kaks väga olulist äh, riiki meil, nagu te ütlesite, ja kaks riiki, mis on ähm, elamas läbi raskeid aegu ma tahaksin äh, anda ülevaate olukorra kohta mõlemas riigis, aga sissejuhatuse teha siiski nii lühidalt kui võimalik. lubage alustada kõigepealt Egiptusest. me näeme siin poliitilist polariseerumist, äh, ilmaliku opositsiooni ja äh, Morsi administratsiooni vahel lahvatanud on jällegi tänavavägivald, meeleavaldused Kairos ja mujal Egiptuses ja me öö, näeme seda, et äh, kriminaalõigussüsteem äh, on äh, kokku varisenud, karistamatus levib ja nii edasi keskenduksin praegu inimõiguste küsimusele ja poliitilisele reformile või reformidele laiemalt. me oleme olnud tunnistajaks siis ähm, hädaolukorra väljakuulutamisele Suessi kanali ääres eelmise aasta lõpus, surmanuhtlus on määratud pärast äh, jalgpallistaadionil toimunud intsidenti me oleme näinud äh, seda, et võetakse vast-, on võetud vastu seadusandlus, millega antakse sõjaväele õigus arreteerida inimesi, kaelnud on väga paljud inimõiguste organisatsioonid äh, selle üle, et äh, blogipidajaid kui ka ajakirjanikke järjest rohkem vahistatakse väidetavalt poliitikute mustamise ja valeinformatsiooni levitamise eest, eriti tuntakse muret usuvabaduse ja uskumusvabaduse osas, eriti mis puudutab ähm, judaismi ja ristiusku olevaid inimesi. viimasel ajal oleme olnud tunnistajaks äh, naisõiguste äh, jalgade alla trampimisele ja äh, meeleavalduste ajal Port Saidi meeleavaldustel kakskümmend seitse inimest sai surma, see on samuti üks aspekt, millele Äh, oleme olnud tunnistajaks. Stavros Lambrinidis, Euroopa Liidu ähm, äh, erivolinik inimõiguste osas, äh, käis just Egiptuses, pidas seal väga häid arutelusid administratsiooniga, eriti presidendi ametkonnaga ja ütles tagasi tulles, et presidendi ametkond on kõikides nendes küsimustest, millele ma viitasin, nendes negatiivses küsimustes Euroopa Liiduga tegema koostööd ja on valmis kaasama ka Euroopa Liidu eksperdid seadusandluse osas selleks, selleks, et just nimelt vabaühenduste seadusandluse osas abi anda, aga ka teiste seaduste puhul, näiteks nagu kogunemis- ja assotsieerumisvabadus, kus jällegi äh, vabakonnad on muret avaldanud äh, ja äh, ka seaduseelnõu meeleavalduse õigus, arvamuse avaldamise õiguse osas Äh, positiivne on see, et äh, Egiptus on nüüd kutsunud Euroopa Liidu vaatlejaks äh, tulevastele valimistele ja praeguse info kohaselt need valimised peaksid toimuma kas aprillis või maikuu alguses. aga kuupäeva ei ole veel siis paika pandud rääkisin siis juba äh, inimõiguste ja poliitilisest valdkonnas, aga nagu te oma sissejuhatuses ütlesite, väga tekitab muret ka Egiptuse majanduslik olukord, eriti äh, kasvav defitsiit ning äh, turistide oluline vähenemine ning vaesuses elavate inimeste arvu tõus, need on kõik küsimused, millele on äh, Euroopa Liidu Vahemere riikide eriesindaja tähelepanu viidanud, ta käis äh, riigisaalis eelmisel nädalal ja pidas arutelusid valitsusega kõikides nendes küsimustes ja tema siis äh, naastes kujundas plaani selle kohta, kuidas mõned nendest küsimustest äh, võiks lahendada, lähitulevikus nendest ma räägin. paralleelselt on käinud arutelud äh, Rahvusvahelise Valuutafondi IMF-i laenu osas, nagu te teate, üks erakond on esitanud taotluse, et IMF-i laen tuleks äh, Äh, Saheli ülikoolis nii-öelda religioossest aspektist ka läbi vaadata. mis puudutab nüüd äh, dialoogi opositsiooni ja valitsuse vahel, siis see on edasi lükatud. arvatakse, et äh, tuleks kaasata rohkem arvuliselt osalejaid, aga vaatame, mis sellest saab üks äh, probleemkohtadest opositsiooni ja valitsuse vahel tundub olevat see, et kas äh, peaks äh, enne valimisi loodama rahvusvahe-, rahvusliku ühtsuse valitsus või peaks selle looma pärast valimisi. president on veendunud, et see tuleks teha pärast valimisi ja opositsioonid arvavad, et rahvusliku ühtsuse valitsus peaks paika saama juba praegu see oli lihtsalt praegu äh, ülevaade sellest, äh, millised on poliitilised raskused opositsiooni ja valitsusjõudude vahel või pigem äh, presidendi ametkonna vahel Bernardini Leoni külaskäik oli väga oluline selles aspektis, sellepärast et ta üritas nii opositsiooni kui ka valitsuse äh, kokku tuua ja ta tõi välja majanduslikud küsimused, defitsiit, turismi langus, vaesus, tõus ja nii edasi, need on asjad, mis puudutavad ju ometi nii presidenti, valitsust kui ka opositsiooni ja et peaks olema võimalus kuidagi kõik osapooled äh, panna üheskoos töötama nende küsimuste kallal. tahaksin mainida ka seda, et järgmisel nädalal on tulemas meie esimene assotsiatsiooni koostöö äh, kogu kohtumine Egiptusega, me oleme üritanud assotsieerumisprotsessi juba kaua käivitada ja et valmistada ka uuteks valimisteks. härra esimees, ma arvan, et äh, sellega ma praegu lõpetan sissejuhatuseks Egiptuse kohta, aitäh! enne kui äh, ma annan äh, kolleegidele loa küsimusi esitada, tahan teile ütelda, et meil on veel kaks teemat jäänud, nimelt soovitus Euroopa välisteenistuse jaoks ning äh, samuti ka Euroopa välisteenistuse lepingud Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna riikidega, seega meie päevakord on väga tihe, nii et kõik, kes sõna võtavad, ma paluksin, et te jääksite ühe minuti minuti, pooleteist minuti raamesse ning ma loodan, et te tulete sellele palvele vastu, aitäh! viimane kolleeg Nets. härra Nets, palun. proua Nets, vabandust. <clears throat> Mr President, your colleagues, I would lugupeetud esimees, head kolleegid, tahaksin tänada härra Bergerit kõigepealt. ja tahaksin tuua välja mõningad positiivsed aspektid ja mõningad murepunktid esmalt me peaksime tervitama seda, et Egiptuse võimud on välja andnud ametliku äh, kutse valimisvaatlusmissiooniks. Äh, see on nüüd uus muutus. teiseks, ma arvan, et me peaksime jätkama endiselt ka Äh, jätkama dialoogi opositsiooni ja äh, ka koalitsiooniga. ja me peame samuti Egiptuses aitama nii palju kui võimalik äh, kaasa sellele, et selgitataks ja luua, loodaks selgust õiguslikes küsimustes vaadata, millised on piirangud, kas need piirangud on mõtestatud või mitte. ma saan aru, et selle dialoogiga on algust tehtud ja et siin selgita-, selgus jõuab kätte õigel ajal, sellepärast et Euroopa ja Ameerika mm, sihtasutused, mis töötavad Egiptuses endiselt, ei saa seda tõhusalt teha. ja jällegi see muudab äh, koostöö Egiptuse vabaühendustega väga keeruliseks. Äh, proua Šake, palun. suur aitäh, lugupeetud esimees, ka mina hindan äh, arvamuste vahetust, aga mul on ka mõned kriitilised küsimused. ma tahaksin teada rohkem selle nägemuse kohta, mis on selle taga, et rohkem rohkem eest, kellega me räägime ja kuidas me teeme kindlaks, et me ei tee sama vinu, vigu kui minevikus kas me jääme kontakti ainult uue Egiptuse valitsusega, aga ma tahaks teada, kas me jääme usaldusväärseks äh, ka äh, Egiptuse rahva silmis ja kas me äh, jääme nendega kontakti. samuti olen saanud erinevaid ähm, signaale kõrge esindaja Ashtoni ning nõukogu presidendi Van Rompuy visiitide kohta. millised on nende rollid olnud Egiptuse puhul? kolmandaks, te rääkisite surmanuhtlusest ja sellest, et kakskümmend üks äh, inimest äh, mõisteti süüdi. lugesin just äh, kõrge esindaja Ashtoni avaldust, kus ei mainitud mitte midagi selle kohta, et me mõistame hukka surmanuhtluse, ma arvan, et see on suureks veaks, sellepärast et Euroopa Liidu jaoks on olnud see pikaajaliselt oluline küsimus, miks seda ei mainita nüüd, kui otsus on niivõrd jalustraplav? väga paljud küsimused on olulised, nagu vabaühendused, vaba, sõnavabadus, hea valitsemistava, õigusriik ja nii edasi. tahaksin mainida eraldi eh, vajadust kaitsta naisi ning eh, seda, et me peaksime seda küsimust mainima igas oma eh, vahetuses ja kittusega. samuti valimised ja valimiste vaatlus loodetavasti, et see leiab positiivset kajast algatust ka vabaühenduste seaduse väljatöötamisel, aga ma arvan, et meil on vaja nii präänikut kui äh, piitsa ja me peame vaatama täpselt, kuhu me selle joone nende mõlema vahele tõmbame. härra Provera menti esimese, kahekümne esimesel novembril tuldi välja ettepanekuga mille tegijaks oli kolmkümmend seitse Tuneesia parlamendi liiget konstitutsiooni assamblees ning see puudutas kriminaalkoodeksit, see ettepanek. ning selle ettepanekuga soovitakse sanktsioneerida siis kriminaalkorras igasugune nõndanimetatud sionistlike ühendustega normaliseerimine, seega üritatakse vältida igasugune poliitiline ja majanduslik, finantsiline ja kultuuriline kontakt sellega, mida tegelikult äh, siis defineeritakse sionistlikuks ühenduseks ning selles eh, ettepanekus on sees ka kuni kuus aastat vabaduse kaotust ning igasuguste eh, kodanikuõiguste äravõtmine. selline algatus ei tule ainult ühelt eh, isikult, ühelt parlamendiliikmelt, vaid kümnetelt, vähemalt kolmkümmend kuus parlamendiliiget Aafrikast äh, Konstitutsiooni Assambleelt, siis minul tekib küsimus, kas selle puhul on tegemist äh, tõsise äh, rikkumisega või tõsise häirega Tuneesia poliitilises aspektis, tuletan teile meelde, et tegemist on Magrebi piirkonna demokraatlikus mõttes kõige, kõige edenenuma riigiga ning ka kodanikuõiguste alal on nad eesrinnas. Um, thank you very much and thanks for giving those updates. proua Brandner suur aitäh ja suur aitäh ülevaate eest. mul on kaks küsimust. esmalt selle kohta, kuidas te rääkisite sellest, et me tunneme head meelt, et, et assotsieerumisprotsessi alal leiab aset kohtumine. tundub, et me peaaegu palume ja alume neid, et nad meiega räägiksid läbi, mida me siis oleme valmis välja käima. tegemist on ju punaste joontega, mida me oleme valmis lisaks andma? ja millised on meie ootused? ja teiseks, massiivne naiste õiguste kuritarvitamine ning vägivald naiste vastu ja samuti politseireformi äh, küsimus. kas Egiptus konsulteerib äh, Euroopa Liiduga politseireformi küsimustes, kas me abistame neid? härra Berger. Äh, jah, alustuseks vastaksin esimesele küsimusele. abi õigusloomes. ja me rääkisime sellest eelmisel nädalal inimõiguste eriesindajaga ning Egiptuse president näitab üles suurt huvi selle vastu, et ära kasutada Euroopa Liidu ekspertiisi Äh, vabaühenduste loomisel. Äh, nad soovivad kasu saada meie headest tavadest, nad tahavad vaadata ka seda, mis nad saavad äh, üle võtta teistelt araabia riikidelt, kus juba taoline seadusandlus olemas on siin me oleme Egiptuse valitsusega koos äh, tööle hakanud, üritame ära kasutada õigusalast ekspertiisi ning jõuda sõnastusettepanekuteni niipea kui võimalik. muidugi küsimuse all on ka rahastamine ja vabaühendused on äh, selle tõstatanud korduvalt. Äh, praeguses eelnõus, viimases eelnõus vabaühenduste kohta jällegi tõstatub küsimus sellest, et kas tuleb äh, aktsepteerida ka rahastamist välisallikatest. veel väga selge on, millised on meie punased jooned. me oleme alati ütelnud, et me toetame uut valitsuste režiimi, režiime Põhja-Aafrikas, aga me samuti ütleme, et me tahame, et teatud äh, põhimõttest kinni peetakse, poliitiline pluralism ning õigusriik on nendeks, samuti põhiõigustest ja vabadustest kinnipidamine, need on teemad mida kõik, kes Egiptuse valitsusega äh, läbirääkimisi peavad, äh, ka tõstatavad nii äh, president Van Rompuy kui ka Lady Ashton. Te küsisite samuti nende mõlema rolli kohta. kõrge esindaja puhul on ilmselge roll, ta juhib poliitilist dialoogi Egiptusega ning juhib samuti rakkerühma mille raames arendatakse edasi meie mõlemapoolseid suhteid. surmanuhtluse küsimus, mida mainiti. me alati teeme avaldusi, kui eh, surmanuhtlus eh, täide viiakse ja samamoodi siin. me oleme poliitiliselt Egiptuse valitsusega seda küsimust käsitlenud Äh, prääniku ja piitsa küsimus, ma arvan, et siin peab pilt selge olema. praegu abi, mis me pakume Egiptusele, seisneb peaasjalikult äh, selles, et me üritame vähendada vaesust, toetada haavatavaid äh, rühmasid. ja aga põhimõttelisemat abi me endiselt pakkuda ei saa, me arutame neid küsimusi Egiptusega ning assotsieerumiskomitee on üks koht, kus seda kindlasti teha programmeerimismissioon leidis just aset Egiptuses ning kõiki neid küsimusi äh, muidugi me arvestame. me vaatame, kui kaugele on jõudnud Egiptus inimõiguste arengus, äh, õigusriigi äh, loomises, nii et kindlasti tuleb kõige sellega arvestada, kui me otsustame, milliseid vahendeid me anname ja siin me tõenäoliselt lähtume üha enam ja enam põhimõtetest, me räägime praegu üheksakümnest miljonist eurost. küsiti samuti Tuneesia kriminaalseadustiku kohta artiklis kakskümmend seitse põhiseaduse eelnõus tuli see esimest korda eh, küsimuse alla, me oleme seda arutanud Tuneesia võimudega, peaministri, presidendiga, põhiseadusliku assambleega ning meile on, kinnitati, et see artikkel kakskümmend seitse põhiseadusesse sisse ei lähe. ma usun, et Tuneesia vastaspool äh, ei ole saanud taolist Äh, infot mitte ainult meilt, vaid ka Ameerika Ühendriikidelt ja mujalt ja väga selge on, et taoline artikkel ei ole vastuvõetav. assotsieerumiskomitee kohta. ma ei usu, et ma oleksin äh, avaldanud, äh, väitnud siin, et ma tunnen rõõmu, et taoline komitee olemas on, see ei ole kunagi rõõmuvalmistav sündmus, aga oluline on siinkohal see, et pärast kaheaastast äh, pausi nüüd äh, sellega liigutakse edasi. me peame äh, edasi liikuma kahepoolsete suhetega ja peame need suhted jälle rajale saama, seda neil põhjustel, mida te mainisite. nimelt me tahame assotsieerumiskomitees väga selgeks teha, millised on meie jaoks need piirid, kust me üle ei lähe meil on olemas komiteed, alakomiteed, kus kõik nende küsimustega töötatakse ja tehakse seda selleks, et edendada poliitilist ja veelgi enam ka majanduslikke reforme Egiptuses. inimõigused, naiste õigused, see on kindlasti üheks osaks meie aruteludest ka järgmisel nädalal Egiptuse kolleegidega, suur aitäh! suur aitäh, härra Berger, kõikide antud selgituste eest! ma hindasin kõrgelt ka seda, kui värvikalt te oma emakeeles sõna võtsite ning nüüd läheme edasi eh, järgmise punktiga päevakorrast, millega tegemist. Eh, siin on tegemist siis välisteenistusega ning eh, tervitan siin ka kvalteerit, variraportööri ning mul on ka paar sissejuhatavat märkust, meil on dokument, mis seda küsimust käsitleb. me oleme hästi edasi liikunud raportiga. tänane koosolek aga peaks võimaldama meile ära kuulata ka teie arvamuse. me tahaksime saada ka teiepoolsed kommentaarid ja konsulaarteenistuse puhul ma arvan, et äh, see on kindlasti üheks osaks, äh, mis ähm, peaks jääma siia raporti alla. Äh, välisteenistuse küsimusega tegelemine näitab, et me ei saa veel väita, et kõige, kogu tööga oleks lõpule jõutud, välisteenistus on vaja rohkem aega selleks, et täiesti operatiivselt tööle hakata, igastahes rohkem aega kui kaks aastat. Eh, nii kaua ta on praegu eksisteerinud. muidugi me kritiseerime seda, aga me peame samas ka väga õiglased oma kriitikas olema. ja kui kritiseerides eh, samuti me näeme, et on eh, asjad paremaks läinud ja samuti nõukogu on teinud ettepanekuid teatud punktides ning enne, kui me siin komisjonis ning täiskogul otsustame, oleks hea, kui meie, mm, meie komisjon Euroopa Komisjoni ning Euroopa Liidu Nõukoguga äh, dialoogi peaks. Need kolm institutsiooni sellisel juhul, kes raporti töö väljatöötamisel osalevad, äh, saavad omavahel arvamusi vahetada. ning äh, sellisel juhul saavad ka nemad omapoolse dokumendi esitada see on selline pakkumine, ettepanek, mille me teeme. see tähendab seda, et hiljem äh, võib-olla on võimalik vältida konflikti eelarvekomisjoni. Äh, samuti võib-olla heidavad sellele pilgu nii ka jurikomisjon äh, samuti personaliküsimused, eh, ka seda aspekti me käsitleme. nii et meie lähenemine on üldine. ja ei puuduta mitte ainult välispoliitilisi arenguid, vaid meie lähenemine on tõesti üldine. ma tahtsin sellise ettepaneku teile täna siin teha. välisteenistus loodi kolme äh, funktsiooni kokkupanekuna härra Solana koht nõukogu ning äh, siis äh, välisküsimuste esindaja. nii et siin on kokku pandud kolm ametikohta, mitte ainult kaks, nagu enamasti väidetakse. me peame vaatama, kas haldus- ja poliitilistes küsimustes eh, see, mida me soovisime, on saavutatud, kas selline sünergia on tekkinud? samuti tuleb meil konkreetsetele aspektidele tähelepanu pöörata. ma arvan endiselt, et eh, otsuseid eh, langetatakse liiga aeglaselt ning Mali puhul tuli see väga hästi välja. nõukogus võeti vastu otsus oktoobris, aga jaanuari lõpus me näeme, et kolme kuuga pole ikka mitte midagi tehtud ellurakendamisel, siis sellisel juhul tuleb tõesti vaadata, milles probleem on kas tegemist on otsuse langetamisstruktuuriga, kas äh, probleem on selles, et äh, teenistusel ei ole piisavalt vahendeid ning äh, teenistus ei saa piisavalt surmet avaldada liikmesriikidele, kes on lubanud sekkuda, kas tegemist on ülevõtmisega või liikmesriikide tahte puudumisega, mis siis põhjuseks on? ma arvan, et see on üks selliseid küsimusi, mis võiks eesku-, mis võiks olla meile eh, hiljem olla õppetunniks. kuidas kasutatakse Lissaboni eh, võimalusi, kuidas strukturaalset koostööd edendatakse ja kuidas oleks võimalik automaatsemaks muuta kogu eh, protseduuri, nii et oleks võimalik kiiremini tegutseda. kes sellele kõigele peab hoo sisse lükkama. viimaste kuude kogemused näitavad, et äh, see on oluline ning äh, samuti me näeme, et äh, taolised küsimused on seotud enamasti juhatusega. saadikud, suursaadikud Nendega arutelud kestavad tihtilugu nii kaua ja arutatakse kõike ja lõpuks ei jäägi ettepanekutest midagi järgi. Nad esindavad tihtilugu liikmesriikide huvisid. ja struktuur, kas struktuur on ikkagi piisav, kas äh, struktuurist ei tulene see, kuidas äh, erinevad äh, osapooled toimivad. muidugi vastuseid mul kõigil ei ole, aga sellised küsimused tõstatuvad ja me peame üritama neile vastuseid leida. ärgem unustagem ka veel järgmist asja kuidas toimib institutsioonide vaheline koostöö? nõukogu ja komisjoni personal. nõukogu ja komisjoni inimesed tulevad kokku selles äh, organisatsioonis, mis on natukene erilaadse iseloomuga tuleb vaadata, mil määral äh, on võimalik vältida tekivaid äh, administratiivseid probleeme. me teame ju samuti, et seda organisatsiooni juhib isik, kes on ka komisjoni asepresident. ja tuleb vaadata, kuidas äh, ta saab ka volinikuna toimida ja kas tal on piisavalt võimalus mõjutada seda, mida tehakse, mida mitte samas jällegi tuleb vaadata ka seda, milline on olukord komisjonis. kuidas näeb komisjon välisteenistust, kas tegemist on nende jaoks konkurendiga, kas tegemist on organisatsiooniga, mida üritatakse kontrollida niivõrd kui võimalik või seda selleks, et siis kaitsta oma maa-ala nii-öelda või siis äh, asepresidendi äh, topeltfunktsioon nii-öelda aitab sellest üle saada. võib-olla oli tegemist probleemiga alguses, sellepärast et äh, siin on jällegi kõik seotud sellega, millised isikud on ametikohal, psühholoogilised aspektid mitteametlikult personal leiab, et äh, neil on erinevad ülemused. muidugi on pingeid ka organisatsioonis endas, keerukas on äh, sünergiat luua. see on ka põhjuseks, miks me peaksime ka ise vaatama, äh, kuidas need asjad lähevad ning samuti me peaksime vaatama äh, Äh, mis toimub äh, finantsvastutusega. finantsmääruses, ma usun, me oleme natukene rumalasti käitunud. kas on võimalik, et ainult delegatsioonijuhid ja suursaadikud ja esindajad kas ainult äh, temal on võimalik tšekk välja kirjutada, isegi juhul, kui tegemist on arvuväärsete summadega? kas seda on vaja selleks, et kontrollida väljaminekuid? kas ei oleks võimalik äh, läbi delegatsiooni seda küsimust lahendada? vahel suursaadik on lihtsalt puhkusel ja ei saagi makseid sooritada. aga ainult tema saab praegu tšekile oma allkirja anda. võib-olla me peaksime mõtlema, vaatama, mis liikmesriikide suursaatkondades äh, toimub ja muutma ka arvepidamist. Need on sellised väikesed praktilised küsimused, mis võiksid äh, igapäevaelu lihtsamaks teha niisiis, ja veel struktuuri küsimus, aga siiski veel natukene personali kohta. sugudevaheline võrdsus, ka geograafiline võrdsus, aga üks küsimus on veel huvipakkuv me ei saa ju äh, väita, et kõik oleks ideaalne, et kõik oleks juba lõpuni ära otsustatud, et mitte midagi poleks halvasti läinud. aga vahel siiski jääb mulle mulje, et ühenduse personal on meil ühest küljest ja ikkagi jääb mulje, et ühed on siis need ülemused ja teised on lihtsalt äh, mingid pärismaalased ning eh, tundub, et kõrgematel ametikohtadel on liikmesriikide esindajad, aga institutsioonide personal komisjonist näiteks Ja eh, lihtsalt eh, nagu hamstrid jooksevad rattal. ma ei tea, kas see niimoodi on, aga selline mulje on mulle jäänud ja võib-olla ka see küsimus tuleks tõstatada. lihtne on vaadata, kes dokumendid koostab ja kes otsuseid vastu võtab. kindlasti me näeme ka statistika põhjal, et äh, ka komisjoni ametnikke on delegatsiooni juhid, võib-olla statistiliselt jah, on kõik korras. aga tuleb vaadata, mis tegelikkuses toimub. võib-olla on tegemist ka üleminekuajaga aga siiski, siiski on jäänud mulle mulje, et komisjoni esindajad on äh, päris äh, peetunud, sellepärast et äh, nende tegevusel on teatud piirangud seatud. kas see on tõesti vältimatu teenistuse loomisel või siis tuleb hakata struktuure muutma? lisaks on veel terve rida muid küsimusi, esindatuse, poliitilise esindatuse küsimus parlamendi poolelt. E, milline on parlamendi esindatus e, välisküsimustes? välisministrite mängitav roll. ad hoc esindatus võib-olla oleks võimalik delegeerida esindatust, sellepärast et äh, koormus on väga suur nii füüsiliselt kui ka sisulistes küsimustes äh, on äh, kõrge esindaja lasuv vastutus tohutu ja koormus tohutu. kõike seda tuleb arutada. ma tean samuti, et on teatud määral rahulolematust nii parlamendis kui ka komisjonis Eh, seda seoses eh, kõrge esindajate kohalole viibimisega täiskogudel. jaanuaris kritiseeriti kõvasti, arutelud olid pingelised. Eh, kõrge esindaja viibib kohal üks kord iga kahe kuu jooksul. Saksa välisminister ütleb aga, et tema viibiks küll kohal, kui oleks täis kogul seda vaja. nii et tõesti on vaja väga mõjuvaid põhjusi selleks, et mitte komisjoni ette ja parlamendi ette tulla ja millised on ka muud parlamendi õigused, meil on Madriidi kokkulepe, mis sisaldab avaldust ning resolutsiooni ja mis sellega siis on? me andsime omalt poolt heakskiidu sellele kunstiteosele, aga eks me praktikas ole näinud, mis see annab ning äh, teavitamiskohustus, kas ka sellest kinni peetakse ja mil määral? jällegi üks asi, mida sooviksin välja tuua. kõikide strateegiliste otsuste ning dokumentide puhul tuleb konsulteerida meie komisjoniga. mitte äh, küll, et ole vaja meie nõusolekut, aga tuleb ikkagi meiega konsulteerida, arvamusi vahetada, enne kui lõplik otsus langetatakse. siiani pole ma aga mitte midagi sellist näinud või siis väga episoodiliselt. jällegi on tegemist küsimustega, mida me peame ilmtingimata käsitlema. on veel muudki, mis on seotud järgnevaga. poliitilised struktuurid, mil määral on neid vaja luua mil määral äh, saab komisjoniga selles valdkonnas töötada, mil määral on vaja meie tööd korraldada, nii et parandada meie sekkumisvõimekust, tegutsemisvõimekust, mil määral on äh, võimalik meil paremini tsiviil- ja militaarkriise lahendada, kuidas parandada üldiselt tegevust, kriisilahendus äh, ei peaks olema mitte ainult sõjaväeline. nii et jällegi kõike seda me peame vaatlema, tegema seda mõistlikult, sellepärast et võib-olla me saame veel praeguses staadiumis midagi muuta, enne siis, kui struktuurid äh, lõplikult välja kujunevad ja neid enam muuta ei saa, nii et me peame üritama asju muuta, võib-olla tuleb ka proua Ashtoniga seda arutada, sellepärast et ta on väga palju lubadusi andnud ja ta teab ka omaenda kogemustest, mis toimib, mis on valesti läinud. nii et võib-olla enne järgmisi valimisi samuti oleks eh, Euroopas võimalik eh, teatud küsimused lahendada. võib-olla saame üle nõrgematest kohtadest ning suudame ka tegelikult tegutseda ning konsulaarteenus, ka see eh, vajab arutamist. nüüd pöörduksin Roberto poole ja annaksin sõna temale Grazie. aitäh, esimees. Elmar Broki sõnavõtus oli juba viidatud nendele küsimustele, millised on need meie panuse piirmäärad või need perimeetrid välisteenistuse tegevuse toimimise läbivaatamise kohta, selle otsuse põhjal, mis meie jaoks on kohustuslik, artikkel kolmteist otsuses näeb seda ette, mis siis paneb aluse välisteenistusele. põhipunkt, mida me oleme käsitlenud, üritasime siis koondada erinevaid aspekte, see on nimelt see, et äh, me tõeliselt äh, väärtustaksime Lissaboni lepingus paika pandud artikleid ning välisteenistuse rolli, kõrge esindaja rolli me peame kinni pidama aluslepingu artiklitest, kuid praegusel hetkel ei rakenda me neid põhimõtteid veel piisavalt ning äh, see äh, probleem äh, on näha mitmes, mitmel aspektil. parlamendi panust saab tugevdada ülevaatamisel osaliselt on seda kõike juba analüüsitud ning mina võtan jutu kokku, üritan äh, siis võtta kokku neid olulisi punkte, mille puhul ma tahaksin küsida meie kolleegide arvamust, enne kui me arvamuse juurde või projekti juurde. kõrge esindaja roll kõigepealt. küsimusi on, põhiküsimusi on siin kaks, ühelt poolt, kuidas aidata lasta kõrgel esindajal täielikult oma tööd äh, teha, koordineerides erinevaid välisteenistuse ja komisjoni rolle ja aspekte praegusel hetkel ei ole see roll täielikult õnnestunud, välisteenistus saab ainult osaliselt seda probleemi lahendada, kuid ta võib omalt poolt anda oma panuse ning me võime mõtiskleda, millised on võimalikud lahendused, nimelt peasekretär, millel oleks, kellel oleks siis äh, ülesandeks tegeleda nende küsimustega, mis on seotud koostööga, komisjoniga sellisel moel oleks kõrgel esindajal võimalik oma tööd teha ning äh, selline üleüldine või kõikehõlmav lähenemine oleks sellisel puhul võimalik. teiselt poolt siis kõrge esindaja roll äh, seot-, mis on seotud saadikute küsimusega, deputis, tegemist on väga keerulise küsimusega, siin on juriidilisi küsimusi, me teame seda väga hästi, kuid äh, minu arvates ei saa seda e, ilma aluslepingu muutmiseta lahendada, seda küsimust. me peame seda küsimust veel ähm, arutama selleks, et äh, kõrge esindaja äh, pädevuse ülesanded äh, konsolideerida, nii et võtame arvesse kõike seda, mis siiamaani on tehtud võib-olla meil oleks võimalik selliste saadikute olemasolu, kes ähm, tegelevad poliitiliste küsimustega siis eesistujast koosnev minister ei pea olema ainukene lahendus, me võime uurida ka teisi võimalusi, näiteks artikkel kolmekümne kolme kasutamist või siis kasutame siis ka komisjoni liikmeid teine oluline küsimus on välisteenistuse struktuur ning siin on väga palju lahtiseid küsimusi, kuid mulle tundub, et kaks küsimust on äärmiselt olulised, siis eh, Brüsselis äh, oleva institutsiooni strukte-, struktuur. meil on halduslikult ähm, praegusel hetkel dualism, meil on peasekretär ühelt poolt ning siis on ka chief operating officer ning äh, struktuurid on veidi äh, lahknevad ning kriisi äh, ohjamisküsimuste puhul on kõik väga segane ning meie parlamendina peaksime siis omalt poolt anema, andma olulise panuse selleks, et äh, neid küsimusi äh, lahendada parlamendi seisukohad on sees ka loodavas dokumendis, mis äh, tegeleb äh, finantsvahenditega kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta ülevaatamises ähm, on parlamendi äh, arvamus äärmiselt oluline. ning ma saan olla esimehe arvamusega nõus, meil on va-, praegusel hetkel paradoks, mis tuleb lahendada ühelt poolt välisteenistusel on eesmärgiks äh, Euroopa Liidu esindatuse esiletoomine või selle lahend-, selle tõhustamine, kuid äh, vastutus on praegusel hetkel ähm, väga ähm, väga killustunud, ähm, meil on mõnes riigis näiteks kolm erinevat äh, ehitist või esindatust, ma ei mõista, milleks see vajalik on delegatsioonide eh, esindajatega eh, koostöö, kes ei ole välisteenistuses, ka nendega küsimustega tuleb eh, tegeleda. kolmas oluline punkt on personali küsimus. otsuse kolmeteistkümnendas artiklis on määratud ära, et tegemist on põhiaspektiga välisteenistuse tegevuses, mina aga tahaksin natukene selgitada seda küsimust on tõesti õigustatud, et protsessi ülevaatamine ning selle aluseks on kuues artikkel personali kohta ning võib ka otsust üle vaadata ning see ei tohi vähendada või kahjustada kuidagi personali eeskirjades paika pandud ning sel alal on meil vaja teha koostööd äh, juurikomisjoniga ning me peaksime siin parlamendis vältima seda, et meil oleks pädevuste kattuvus ning et õiguslik alus on puudu. mõningaid küsimusi äh, välisteenistuses saab muuta ainult äh, sellisel juhul, kui me muudame personali eeskirju Eh, Elmar Brokk juba mainis siin väga mitut küsimust, eh, mitte ainult geograafiline ja sooline võrdõiguslikkus, vaid ka institutsiooniline tasakaal. Madridis me leppisime kokku, et kõik peab olema võrdne, see ei puuduta ainult üldnumbrit. on ka väga äh, delikaatseid küsimusi nagu valimis, valimiskriteeriumid ja protseduurid ning ka seal peavad reeglid väga selged olema. ning lõpetuseks aruandluskohustus ning Madriidi aruand-, Madriidi kokkuleppe rakendamine meie ütleme omalt poolt, et mitmest aspektist vaadates saab asju parandada artikkel sada kaheksateist näiteks, seda arvesse võtta ning Madriidi otsuses äh, väljendatud äh, eesmärgid. näiteks äh, debriefing ning ka välisasjade nõukogus käsitletavad küsimused ning äh, ma ootan huviga kolleegide tähelepanekuid, aitäh! mikrofon, palun. Gracias, eh, señor presidente, gracias también al härra Salafranca. suur tänu, härra esimees, ja suur tänu ka teile, härra Gualtieri, eh, mõtteavalduste eest. ma arvan, et teie mõtted on eh, suurepärane alus Äh, oluliseks aruteluks. parlament on üritanud nii palju kui võimalik panustada välisteenistuse arengusse. aga ma arvan, et me peaks olema suhteliselt ettevaatlikud selles osas, kuidas me asjale lähenema. ma arvan, et me ei peaks kuidagi hakkama varjama seda, mis tegelikult on juhtunud äh, või äh, eemalduma kuidagi äh, sellest, mis toimus välisteenistuse mm, loomise ümber, ega see asi ei tulnud kuskilt taevast meile kaela ega ei loodud imega. me peame väga selgelt äh, välja ütlema, et välisteenistus on kindlasti äh, parandanud meie mainet ja tõhustanud Euroopa Liidu tegevust rahvusvahelisel areenil me oleme äh, üsna palju erinevat pidanud läbi elama, kõigepealt Gruusia sõda, siis äh, Araabia kevade sündmused, olukorra areng äh, Liibüas, Palestiina liitumine UNESCO-ga, ÜRO Peaassamblee alased arutelud ning lõpetuseks veel ka Mali konflikt ma ei tahaks hakata tegema mitte mingisuguseid lõppjäreldusi nendes küsimustes, aga üks küsimus, äh, mida minu meelest tuleks kindlasti välja tuua, on poliitiline vastutus. ma ei arva, et Euroopa Parlament äh, peaks äh, oma privileegid ainult säilitama. sellest ei piisa, me peaksime panustama sellesse, et see tõhus oleks tõhusam. ja siis tuleb sellel eesmärgil käituda täpselt nii, äh, nagu härrad Brock ja härra Gualtieri ütlesid, et otsuse langetusprotsessi tuleks parandada. meie koda on äh, toetanud seda mõtet, et luuakse poliitiliste atašeede koht võib, võidaks luua, looda siis ka nendest atašeedest koosnev poliitiline nõukogu, kuhu kuuluks ka peasekretär ja teised poliitilised esindajad ja miks mitte hõlmata sinna ka Euroopa Parlamendi esindajad. niimoodi me saaksime tagada selle, et meieni jõuab see informatsioon äh, Ehm, mida äh, härra Brock nõuab. taoline poliitiline nõukogu võiks toetust saada strateegilise planeerimise üksusest, kes tegutseks peasekretäri juhtimisel ning äh, ka äh, teiste peadirektorite osalusel Eh, nad toetaksid siis seda poliitilist nõukogu ja rakendaksid seda, mida seal on otsustatud ja näitaksid üles poliitilist järjepidevust, aga mitte mingisuguseid erilisi illusioone mul selles osas aga ei ole. me teame kõik väga hästi, kuidas otsused eh, ministrite nõukogus langetatakse. aga igal juhul on minu peamine mure, härra esimees, selles, et ei tohi kaotada silmist välisteeninduse, teenistuse tegevuse poliitilist dimensiooni. kui Euroopa Liit võttis vastu Lissaboni lepingu, lootsime me kõik, et selle tulemuseks on Euroopa välispoliitika äh, Äh, ühe, ühenduse poliitikaks kujunemine. kuid kui me nüüd vaatame tegelikult sellele, mis on toimunud, siis me ei saa küll öelda, et ühenduse mõõde on olnud äh, valdav, siiski valitsuste vaheliselt on äh, väga palju ära otsustatud. nii et selles osas tuleks minu meelest olla väga ettevaatlik Euroopa Parlamendi eelarvepädevused peavad jääma ühenduse põhiseks ja härra Gualtieri esitas küsimuse, et mida teha nende peadirektoritega, kellel on portfellis äh, tegevusi, mis on välisteenistuse asi ka, näiteks nagu kaubanduspeadirektoraat või ähm, arengupeadirektoraat. ma arvan, et on oluline nende peadirektoraatide jaoks, kellel ei ole ühendusi, meetodeid äh,, ühenduse, vabandust, pädevusse kuuluvaid teemasid tuleks koondada komisjonis eraldiseisva töögrupi alla, eh, mida võiksid siis näiteks eh, juhtida asepresidendid. muret tekitab mulle ka Euroopa personali eh, motivatsioon, mulle tundub, et see on suhteliselt väike nõukogus on see arutelu käivitatud. ma arvan, et me peaksime sellesse süvenema. ja see on olnud arutelul ka siis, kui on e-, eelarve heakskiitmine, eelarve täitmise heakskiitmine toimunud, nimelt et liiga palju on personali ja samas ei ole osades valdkondades piisavalt inimesi ja me peame tõsiselt mõtlema sellele, kuidas tagada see, et meil on inimesi nendes kohtades, kus on neid vaja ja siit ma jõuan härra Gualtieri delegatsioonide juurde, ma arvan tõesti, et delegatsioonide juhtidel peaks olema teatav öö, autonoomsus, aga siiski asju tuleb korralikult koordineerida. ja, ja asjad peaksid olema selgelt üles ehitatud härra Brock kirjutas omal ajal raporti selle kohta, kus peaks äh, see välisteenistus oma koha leidma. Äh, tollal me toetasime seda, et äh, tema koht oleks komisjoni struktuurides, kahjuks see niimoodi ei juhtunud ja tulemuseks oli hoopis aluslepingutest palju nõrgem variant ja seega on minu peamine mure, härra esimees, ja ilmselt tuleb see, see välisteenistuse osases arutelus ikka ja jälle esile, nimelt, et Euroopa Liidu privileegid peavad olema ühenduse põhised ja peavad nii jääma. miks? sellepärast, et me oleme praegu äh, ühenduse pädevused kandnud üle valitsuste vahelisse sambasse. ma tahtsin neid mõtteid kolleegidega jagada siin komisjoni sees, ma arvan, et kõik ei ole sugugi läinud halvasti kõrge esindaja on olnud väga tõsiste olukordadega silmitsi, eriti liikmesriikide poolt äh, nõukogus, aga meie kodanike esindajatena peame olema oma seisukohtades väga selged, me peame selgelt välja ütlema selle, et on äh, vajalik see, et äh, välisteenistus saaks jalad alla ja et meie tegevus oleks palju paremini nähtav maailmas. kõige äh,, proua Neits suur tänu, äh, härra esimees, kord ka räägin ma oma emakeelt, nii et kui soovite, siis pange klapid pähe, kes flaami keelt ei mõista. kõigepealt äh, ma tahaksin äh, härra Brokile ja härra Gualtierile edu soovida nende töö ettevalmistamisel ja suur tänu, et tõite meie tähelepanu alla nii mitu küsimust Eh, ja nagu eh, oligi arvata, on küsimusi praegu rohkem kui eh, võimalikke vastuseid. ma tahaksin alustada sellest märkusest, mis tegelikult läheb hästi kokku sellele, mida ütles härra Brock varem. nimelt, kui me vaatame seda, kui keeruline see olukord tegelik on, siis on suisa ime, et välisteenistus üldse oma tööd teeb alguses olid tegelikult äh, väljavaated suhteliselt kehvad ja see iseenesest on ju positiivne, et sellest üldse midagi on koorunud, aga ega sellest ei piisa. viimastel nädalatel on olnud meil üsna mitu põhjust äh, esitada küsimusi äh, selle kohta, miks äh, välisteenistus on olnud nii vähe nähtav Saheli piirkonnas ja Malis ja tuleb ikkagi äh, väga selgelt ähm, välja joonistada see, miks see nii on olnud, kas on süüdi välisteenistus ja et nad on olnud lihtsalt suutmatud ja kõrge esindaja ka, ma arvan, et see väga nii ei ole, sest et olukord on ilmselt äh, raskem, aga olgu sellega, kuidas on, asi, kuidas asjad on arenenud, on äh, valusalt välja toonud selle, et me oleme ikka väga kaugel veel sellest, sellest läbipaistvusest ja tõhususest, mida me algusest peale oleme soovinud Euroopa välisteenistuse puhul ja välistegevuse puhul. veelgi enam, ma arvan, et äh, oleks mõistlik, kui me laskuksime Eh, ka nendesse detailidesse, et kuidas eh, paljude delegatsioonide tööd võiks tõhusamaks muuta. härra Brock viitas siin vastutuskohustusele ja sellele, et isegi eh, kõige väiksemad kulud tuleb eraldi delegatsiooni juhil põhjendada, see on naeruväärne aga arvestades eelarvekomisjoni kolleegide seisukohti, peame me mõistma seda, et me ei saa osalt nõuda seda, et otsuseid langetataks tõhusamalt ja kiiremini ja teisalt äh, nõuame seda, et äh, iga otsuse äh, käik peab olema viimse piirini läbinähtav ja kui me tahame, et otsuseid langetakse kiiresti, siis me peame mõistma seda, et teinekord võib juhtuda ka vigu mulle jääb mulje, et me ei ole seda alati väga selgelt läbi mõelnud omavahel, me tahame tõhusust ja teisalt äh, seda, et äh, et kõik oleks äh, läbipaistev ja nähtav ja ma ei tea, kas neid on võimalik omavahel lepitada. ja minu viimane märkus puudutab härra Broki ettepanekut, et me peaksime koos nõukoguga ja proua Ashtoni ja komisjoniga koos mõtlema sellele, kuida-, millisena näevad äh, nemad äh, välisteenistuse tegevuse ülevaadet. ma ei tea, kas see vilja kannab, äh, aga mõte on küllaid väärt. isegi kui tegemist on ainult esialgse arvamuste vahetusega. me võiksime sellise arvamuste vahetuse maha pidada Äh, rääkida sellest, äh, millisena näevad äh, erinevad institutsioonid välisteenistuse edukust. ma võiks rääkida veel palju, aga ei taha pikale venitada meie kohtumist. ma tahaksin meie kaasraportööre tänada, tegemist saab kindlasti olema märkimisväärse, ilusasti tasakaalus oleva analüüsiga hetkeolukorra ja tuleviku väljavaadete osas. suur tänu! see ettepanek, et räägiksime Ashtoniga, on, on hea. proua Koomes suur tänu äh, suur tänu, härra esimees ja suur tänu Robertole ka selle analüüsi eest ja ülevaate eest ja tervitan ähm, kõikide kolleegide seisukohti. parunes Ashtonit tuleb kindlasti kiita selle eest, et ta on selle välisteenistuse üles ehitanud ja selle kokkuleppest kinnipidamise eest, mille ta meiega sõlmis. ja me tõesti ju näeme, et äh, välisteenistuse toimimises on edusamme olnud ja see ei olnud sugugi väike ülesanne, arvestades, milline oli praegune institutsionaalne ülesehitus ja millised on olnud äh, suured probleemid, sealhulgas personaliprobleemid ja, ja täiesti inimlikud kaalutlused, äh, millega tuli ka arvestada igal sammul ja ma arvan, et ta on ära teeninud meie kiiduavaldused. mis nüüd puudutab seda, et äh, mida see kõik on toonud poliitilises mõttes, siis selles osas ma arvan, et on vara teha lõppjäreldusi ma olen üsna tihti kiitnud näiteks Obama administratsiooni, kiitnud Jumalat selle eest, et teisel pool Atlandi ookeani on ametis Obama, äh, vaatamata sellele, et ka tema administratsioonis on vasturääkivusi ja ebakindlust. ja üsna, üsna tihti ma olen näinud, et see loovus ja novaatorlikkus äh, maailma asjades tuleb siiski äh, peaasjalikult Atlandi teiselt kaldalt mis puudutab meie tegutsemist äh, rahvusvahelisel areenil ja meie sekkumist maailma asjadesse. ma räägiksin kolmest asjast täpsemalt. Ühendriikide mõju on ikka väga suur ähm, ka meie tegevuste või reaktsioonide või äh, vaike olemise taga üks aspekt, äh, kus on seda väga selgelt näha, on Lähis-Ida rahuläbirääkimised, seal ei saavutata mitte midagi praegu. ma olen täiesti veendunud, et parunes Ashton on väga mures olukorra pärast ja ta saab aru, et see konflikt on keskse tähtsusega äh, väga paljude teiste asjade jaoks. loomulikult Araabia kevade sündmused. ja üks väga keskne küsimus mis võiks äh, või pigem isegi peaks olema meie äh, tegevuse keskmes, kui me räägime välispoliitika ühenduse tasandile toomisest. nimelt ÜRO äh, Julgeolekunõukogu reform, kust me oleme jäänud kõrvale. ma tean, et väga paljud liikmesriigid on sellele vastu, eriti need, kes on Julgeolekunõukogu alalised liikmed, kuid ei ole mitte mingisugust põhjust öö, äh, lihtsalt sellepärast äh, jätta välisteenistusel äh, seda reformi äh, mitte läbi suruda ja meie kõrge esindaja, kes on ju komisjoni välispresident, peaks selle, seda asja juhtima ja seda ei ole praegu üldse päevakorras. ja ometigi on tegemist üliolulise küsimusega. nagu härra Brock juba välja tõi, tahaksin ka mina näha seda, et äh, tekib arutelu väga olulise küsimuse osas, nimelt äh, kuidas toestada kõrge esindaja komisjoni välis-, asepresidendi rolli erinevate volinike ja peadirektoraatide juures, äh, kes mõjutavad otseselt välistegevust. ja tõesti, teatavaid jõupingutusi on tehtud mõlemalt poolt selles osas, mis puudutab humanitaarpoliitikaid ja laienemispoliitikaid, ei näe ma samasuguseid arenguid arengutegevuses, kaubandustegevuses ja energiapoliitikas ja siin on väga suured vasturääkivused, väga suured lõhed. näiteks äh, meie väidame, et inimõigused äh, on äh, läbivaks jooneks igal pool, seda asja ei tohiks sugugi eirata, vaid tagada, et see tõesti nii oleks. ja lisaks arvan ma, et finantskriis peaks olema väga oluliseks faktoriks, äh, mis äh, surub meid äh, selles suunas, et ühenduse tasandil välispoliitika lõimuks. härra esimees, te rääkisite sellest nii-öelda konsulaat äh, Äh, aspektist ja teenusest, mida nad pakuvad, aga asi läheb kaugemale, peaks olema võimalik äh, suruda liikmesriigid sellele, et loodaks ühtsed Euroopa diplomaatilised esindused ühes majas koos. aga üks äh, valdkond, kus ma tahaksin näha sellist ühenduse võimu suurenemist, on ühise kaitse- ja julgeolekupoliitika suutlikkuse osas, kus mitte ainult eh, tsiviiljõude ei koondada, vaid ka sõjalisi jõude, siin mulle tundub, et on tegemist valdkonnaga, kus tulemused on väga äh, kehvad eh, ja ometigi saaks selles valdkonnas meie välispoliitika usaldusväärsust kõvasti juurde ma ei räägi vastutuskohustusest ja nendest teistest punktidest, millele keskendusid juba härra Gualtieri ja ka härra Salafranca vastutuskohustuse osas minu meelest on olulisi edusamme tehtud selles osas, kuidas teavitatakse parlamenti, aga minu meelest peaks kuidagi suutma parlamenti kaasata juba varem otsustuslangetusprotsessi, aitäh! kallid kolleegid, meil on nüüd veel viis inimest soovinud sõna aga kell kaksteist peab härra Gualtieri lahkuma, lisaks sellele meil on veel üks äh, päevakorrapunkt. nii et ma paluksin äh, natukene lühimalt äh, teha, sellepärast et muidu ei saa me piisavalt aega arvamuste vahetuseks. tegemist on öö, alles ju planeerimis, praegu esialgse arutelu faasiga, nii et öö, ilmselt õnnestub teil natukene lühemaks teha ära. proua Brandner, proua Brandner, ma ei tea, kas ma kahest minutist suudan kinni pidada, aga üldiselt, eh, kui me kõneaega piirama hakkame, siis võiks seda tegema kõikide kõnelejate puhul, lihtsalt sellepärast, et ma olen eh, kõnenimekirjas allpool ja sellepärast minu kõneaega piiratakse, teised saavad kümme minutit, mina kaks minutit, see ei ole õiglane eh, vahet ju ei ole, kes saab esimesena sõna või teisena sõna, kõigil peab olema sama palju aega. härra Prokk, meil on nüüd tekkinud selline olukord, meil on küsimus selles, mis me teeme järgmise päevakorrapunktiga, jätame ära või ei jäta. ei ole viimane kord, kus äh, me täna saame rääkida välisteenistusest. me ei saa ju kutsuda siia inimesi ja öelda, et vot andke andeks, me nüüd ei olegi teie jaoks aega ja sõitke koju tagasi. Teil on kaks minutit kõigil ülejäänutel, proua Brandner, palun. suur tänu. kõigepealt ma tahaksin tänada kaasraportööre selle dokumendi eest ja minu meelest me oleme võtnud väga õige suuna, nimelt et me oma soovitused esitame üsna vara selles protsessis ja saame olla palju avatumad ja vastuvõtvamad Eh, aruteludel. Eh, minu meelest on Sõtme mõnus, sõnum täna kindlasti see, et välisteenistus peab võtma tõsiselt seda analüüsi, hõlma, võtma arvesse kõik selle aspektid ja olema enesekriitiline. Nad peaksid lähtuma sellele professionaalselt ega nägema oma nõrkustes mitte ainult vigu, vaid võimalust eh, välisteenistust paremaks muuta ja see on võimalus, mida ei tohiks käest lasta ma tahaksin alustada mõnest äh, punktist selle mm, kõikehõlmava lähenemise osas, millest, millest te olete rääkinud. me oma Madridi dokumendis rääkisime sobivast struktuurist, aga seda struktuuri ei ole tänase päevani olemas. selle asemel äh, on äh, meil jätkuvalt ühtne kaitse- ja julgeolekupoliitika, ÜVJP, seda ei ole mitte kuidagi integreeritud plaanidesse, et äh, neid peaks kuidagi ühtsesse struktuuri koondama, lisaks sellele me oleme lisastruktuure loonud äh, ja, ja need ainult laienevad ja me ei näe, kuidas, kuidas see kõik oleks seotud ülejäänuga. nii et ma tõesti arvan, et me peame selle asja üle vaatama ja vaatama, kuidas neid struktuure oleks võimalik integreerida, et meie lähenemine tõesti oleks äh, ühte, äh, kõikehõlmav kriisiolukordades ja kriisisituatsioonides ja kindlasti tuleks meil välisfinantsinstrumente paremini hallata ja peaksime üle vaatama pädevused äh, välisteenistuse ja Euroopa Komisjoni vahel. ja see peaks viima võib-olla komisjoni teenusreform poliitika instrumentide täieliku integreerimise välisteenistuse instrumentide hulka ja kui me räägime koostööst arengu ja väliste-, välispoliitika vallas, Piibalks ja Ashton peavad äh, allkirja andma, aga praegu on nii, et ainult Piibalks allkirjastab ja, ja Ashton de facto seda ei tee, kuigi ta võiks seda teha meie otsustele vastavalt, nii et äh, see otsus tollal, et peab olema kaks allkirja, ei olnud tõhus ja sel-, seda ka ei võetud käibele ma arvan, et me peaksime üle vaatama ka need struktuurid, äh, mis loodi äh, härra Miotso struktuuri ümber ma tahaksin rääkida mõnest äh, asjast, äh, mis puudutab neid ähm, kõrge esindaja asetäitja äh, küsimuses. meie peame nõudma poliitilisi asetäitjaid. proua Ashton ei saa olla kõikjal, kus ta peab olema. ja nagu te ütlesite, ühte inimesse on koondatud kolm ülesannet ja see on juba de facto täiesti võimatu tal seda tööd teha ja seda tuleks selgelt välja öelda. teiseks, meil on vaja ja ma arvan, et see on olnud ka parlamendi eelnevates positsioonides kirjas, meil on vaja ühte öö, konkreetselt ametis olevat peasekretäri, kellel on konkreetsed pädevused ja ka öö, operati-, pea, peaoperatiivametnik peab olema tõesti operatiivametnik. ja kindlasti juhtivatel tasandil tuleb teha korrektuure, õigustatud on kriitika selle kulude osas ja seda, et otsuse langetusprotsess on äärmiselt pikk jaa, nagu härra Brock ütles, peaaegu valmis. üks moment, üks moment. ja on peaaegu täiesti võimatu, et komisjon ja nõukogu personal läheks delegatsioonidesse. tegelikult lähevad sinna praegu ainult liikmesriikide äh, Äh, ametnikud ja mulle tundub, et ühenduse ametnikud on siin praegu äh, äh, hal- äh,, alaesindatud ja see tuleb üle vaadata. ja meil on vaja ka rohkem informatsiooni selle kohta, mis tegelikult on hästi läinud ja mis ei ole ju nüüd sooline võrdõiguslikkus ja tasakaal, millest te rääkisite. Ashton lubas meile plaani suurendada naiste osalust selles teenistuses, mina aga sellist plaani veel oma silmaga näinud ei ole ja oleks väga huvitav selline plaan saada ja ma arvan, et äh, ka liikmesriigid äh, peaksid üles näitama suuremat poliitilist tahet, nagu proua Neits ütles, poliitilist tahet ei ole võimalik mitte millegi muuga asendada. aga kui liikmesriikidel usaldusväärsus suureneb välisteenistuse osas, siis võib-olla tunnevad nad ka rohkem ambitsioone selle suhtes, suur tänu selle lisaaja eest, mille te mulle andsite, ootan äh, põnevusega arutelusid proua Ashtoni ja nõukoguga ja meie endi vahel. suur tänu. mikrofon, palun mikrofon. Te ületasite üsna oluliselt äh, oma äh, kõneaega ja ma arvan, et tulevikus teen ma nii, nagu tehakse sõjaväes ja väga äh, karmilt rang-, vaatan aega, härra Danjean. kõigepealt Franziska Brandnerit ma tahaksin toetada, eriti mis puudutab kriisi äh, rea-, kriisidele reageerimisele ja kriisijuhtimise struktuure. Need on need küsimused, mis on äh, ilmselt kõige paremini nähtavad ülejäänud maailmale. meil on võib-olla tõesti struktuure natukene liiga palju ja samas kriisile reageerimise struktuuride koondamine ühe struktuuri alla ei ole alati kõige parem lahendus, võib-olla väga spetsiifilised vahendid, eriti sõjaväelised instrumendid jää-, ei jääks siis sama tõhusaks, kui nad on praegu väga oluline on hoopis see, kuidas neid struktuure koordineeritakse ja juhitakse. härra Mjotso struktuur, ausalt öeldes sellest ma ei saa üldse mitte midagi aru ja ma ei saa aru, kuhu see täpselt äh, mahub. meil on ju praegu olnud juba varasemad instrumendid äh, ÜKJP ja ÜVJP, kes on suhteliselt hästi saanud oma tööga hakkama, aga probleem on käsuahelas kui kõik pannakse öö, kõrge esindaja äh, vastutusalasse ei ole õige lahendus, mingisugune käsuahel peaks välja kujunema kriisidele reageerimisel, ma ei tea, kes peaks vastutama mille eest, aga selline süsteem tuleb paika panna saada mitte, me ei saa teha nii, et äh, kõrge esindaja, kes on niikuinii nii ülekoormatud igasuguse ülesandega, peaks veel sellega ka tegelema äh, hierarhiliselt ja poliitiliselt praegune struktuur ei ole piisav. probleem on meil ka sellega, et proua Ashtonil, kõrgel esindajal ei ole aega äh, praegu põhimõtteliselt äh, kaitse- ja julgeolekuküsimustega tegeleda, kuigi see on tema portfellis äh, eelmisel nädalal toimus Dub-, Dublinis kaitseministrite äh, mitteametlik kohtumine, äh, ma saan aru, et neid toimub ikka ja jälle, aga Ashton ei ole peaaegu mitte ühelegi nendest jõudnud. Äh, räägiti seal sellistest vähetähtsatest asjadest nagu Mali ja nii edasi. proua Ashtonil kindlasti oli nii midagi muud teha Julgeolekunõukogus ÜRO-s, aga siiski on meelehärmi tekitav see, et öö, proua Ashton ei jõua isegi korraks kuus pooleks päevaks Strasbourgi. see on tõsine probleem. Äh, kaitseküsimused äh, on väga selgelt tema äh, portfellis, need kohtumised on vähemalt pool aastat ette kokku lepitud ja ei ole, ei ole võimalik, et tema meeskond ei suuda asju niimoodi organiseerida, et ta saaks osaleda kohtumistel, mille teemaks on teemad, mis jõuavad ka näiteks ülemkokku kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal Äh, tõesti, ühesse inimesse on kolm äh, rolli praegu kokku pandud. komisjoni asepresident, äh, need missioonide loomise, tsiviilmissioonide käivitamise rahalised kulud, nendega on meil olnud Äh, probleeme aastaid, sellepärast et nad jäävad viibima, kuna ei ole rahel, rahalisi vahendeid selle jaoks, äh, ei ole süsteemi. Äh, kõik missioonid näiteks Nigeeriasse või kuhugi, kuhu iganes on pool aastat jäänud ähm, hiljaks, sellepärast et me ei suuda finantsiliselt äh, tagada logistikat nende missioonide jaoks ja mulle tundub, et äh, see on küll äh, tõsine probleem. mitte midagi ei ole aidanud kaasa tõhususele see, et me oleme nii palju ülesandeid koondanud ühte inimesse, aitäh! Herr Tänok. Tänok. Ah, härra Tänok. jah, aitäh, lugupeetud äh, esimees äh, žürii äh, nüüd võtab mõne aasta pärast tulemusi ja me näeme, et paljud probleemid on veel lahendamata, ilmselgelt liikmesriigid endiselt ei tea, mis rolli anda välisteenistusele ning nad kasutavad seda ad hoc meetodil kahepoolsete suhete lahendamise, isegi omavahel Mali puhul me nägime, et eh, eh, president Hollande ja peaminister Cameron helistasid lihtsalt üksteisele, mingit välisteenistuse kasutamist siin ei olnud. Eh, kõrge esindaja, jah, nüüd ma saan aru, et tal on palju tegemist ja vahel prioriteedid on sellised, ilmselgelt ta ei veeda piisavalt aega komisjonis või parlamendi ees, aga jah tal on muidki kohustusi rahvusvaheliselt inimõigustes, nii et keerukas on kõikjal igal pool viibida. minu fraktsioon on põhimõtteliselt selle vastu, et meil oleks vaja asekõrgeid esindajaid, sellepärast et me usume, et liikmesriikide eesistujad eesistuvate liikmesriikide välisministrite peaksid olema rohkem kaasatud. samuti me leiame, et oleks rohkem parlamendiga suhelda, see annaks ka meile parema pildi sellest, mis toimub, nii et ma arvan, et see on see tee, mis suunas me peaksime astuma, mitte aga nimetame asendajaid kõrgele esindajale poliitilisel tasandil. olen nõus sellega, et peasekretäri rolli tuleb suurendada, ma hindan kõrgelt seda, mida praegune peasekretär on teinud selleks, et teenistus luua ja tööle panna, aga mulle ei meeldi asendussekretärid ja nii edasi, ma ei tea, kes nad on, mis nad teevad. meil sellisel juhul oleks tegemist Goldman Sachsi, Sachsi põhise struktuuriga, mitte Euroopa Liidu institutsiooniga. ja ma leian samuti, et meil on vaja kedagi, kes oleks isiksus ja kes parlamendiga suhtleks, kellel oleks nimi ja nägu. kui ma raportiga seoses Sahali äh, visiiti äh, planeerisin, siis oli väga keerukas äh, leida kedagi, kes saaks abistada mind selle visiidi korraldamisel, delegatsiooni abistada. lõpuks pidin kasutama ära oma kontakte volinikuga, aga mingeid otseseid suhteid välisteenistusega mul üldse ei õnnestunud luua. ja meil on vaja samuti lisaväärtuse tähelepanu pöörata, delegatsioonid Äh, äh, meil ei ole Panamas delegatsiooni, me Barbadosel. tegemist on ajaloolise mm, pärandiga ja see, need küsimused tuleb lahendada. samuti tuleb rohkem tähelepanu pöörata sellele, et delegatsioonid oleksid siis aluseks meie suhetele, kus äh, suursaadikud ei ole me teame, et ähm, eelarvet on pidanud, on, oleme mainitud ja sunnitud äh, vähendama, aga delegatsioonid võiksid siis olla lisaabivahendiks. mikrofon palun arvoisa puhe, puheenjohtaja ihan... austatud esimees, ma teen äh, nii lühidalt kui võimalik. Äh, minu meelest me peaksime mõtlema tervikpildile ehk teisisõnu sellele, kas liikmesriigid tegelikult on äh, huvitatud välisteenistuse väljaarendamisest ja minu meelest selge vastus praegu on küll, et nad ei ole huvitatud. tõestuseks sellele on see, et kõik liikmesriigid, välja arvatud Saksamaa, on drastiliselt kärpinud oma välisministeeriumeid, meid, aga mitte keegi ei ole kasutanud põhjendusena seda, et meil on loodud Euroopa ühtne välisteenistus. see on traagiline kogu Euroopa jaoks, sellepärast et äh, majanduskriis ja Euroopa globaalse äh, mõju vähenemine on selge, kui liikmesriigid kärbivad äh, kärbiksid välisteenistuste ressursse ja välisteenistus võtaks need ülesanded üle, siis oleks jah, võib-olla teistmoodi, aga praegu on kärbitud siilt ja sealt ja tulemuseks on palju kehvem olukord. kas liikmesriigid on valmis oma ametnikke seadma Euroopa Liidu delegatsioonidesse, see, et iga liikmesriik kärbib, välja arvatud siis Saksamaa ja kui nende suutlikkus läheb üle Euroopa välisteenistuse äh, üle, siis tegelikult äh, väheneb äh, see tervik, tervikult. nii et sellele tervikpildile me peaksime tähelepanu pöörama. Madame Nenski yes,, our raportöör for budget. meie eelarveraportöör, palun proua Nenski. The backbone of jah, aitäh. eelarvekomisjonis eh, minu arvamus põhineb eelkõige eh, Kontrollikoja aastaaruandele välisteenistuse kohta ja see puudutab eh, finantsaastat kaks tuhat üksteist kontrollikoda ütleb, et üldiselt institutsioonide kuludes ei olnud vigu ning eelarve kasutamine oli tõhus, mõningaid väikeseid puudujääke oli ning äh, Kontrollikoda vaatas need läbi, aga tunnistan, et need äh, eksimused võivad olla üleminekulist laadi ja seotud teenistuse äh, noore heaga. tahaksin muuhulgas märkida, et teenistus kasutab väga hästi ära seda, mis on tehtud finantsmääruse raames ning samuti häid tavasid halduskulude valdkonnas. see on eriti oluline sellepärast et äh, väga palju halduskulusid äh, makstakse välja väljaspool Euroopa Liidu äh, piire ning me peame kaitsma maksumaksjate ning Euroopa Liidu finantshuvisid. kokkuvõtteks õigusliku aluse loomisest peale välisteenistuse Äh, rajamiseks äh, peame me tagama, et geograafiliselt oleks võrdselt esitatud äh, kõik rahvused, liikmes, kõik liikmesriigid ning et esindatus oleks võrdne ka muul moel. suur aitäh kõikide sõnavõttude eest, võtame teadmiseks teie poolt öeldu ja kuulasime hoolikalt ja vaatame, kas kolleegid, kolleegide ettepanekud on võimalik arvestada. Mm, samuti leiab aset äh, kuulamine ning siis saame esimese dokumendi koostada juba, kuhu paneme kokku äh, kõike, mida me oleme arutanud, arutame seda ka teiste osapooltega juba varaselt, nii et me saaksime edasi liikuda, ühised seisukohad välja töötada selleks, et oleks võimalik äh, tugevdada meie omavahelisi, meie võimekust. Roberto, palun. ma poco da aggiungere. mul on siin väga vähe veel lisada, ütleb härra Gualtieri. tundub, et äh, kõik need sõnavõtud, äh, mis siin kostusid, siiski on ühel meelel tõsteti esile mõningad küsimused, mida meie oma dokumendis ka kesksetena esile tõstmine, tõstsime, kuid poliitiline küsimus tundub mulle olevat kõige olulisem, kõige tähendusrikkam. nimelt selline ontoloogiline, sisuline küsimus. milline on äh, suhe komisjoni ja välisteenistuse vahel? härra Salafranca tõi esile väga olulisi küsimusi ning ta juba mainis seda, et äh, need küsimused olid ka meie eelneva arutelu keskmeks äh, kahe tuhande kümnendal aastal. probleem on minu arvates siin selles, see pingutus, mis me tegime eelmine kord Madridis, oli see, et me tahtsime tagada välisteenistus või teenistuse, mis oleks laiemate pädevustega, kui seda on komisjon, kuid mis oleks lähemal eh, komisjonile, kui seda on liikmesriigid ning see on minu arvates vältimatu kompromiss. mõistagi parlament oleks tahtnud, et komisjonis oleks olnud institutsioon või selline teenistus, kuid sellisel juhul ei oleks välisteenistusel saanud olla kõiki neid laiemaid pädevusi. nii et siis meie üritame tagada teenistust laiade pädevustega koos eelisõigustega ning samal ajal vältida seda riski, et meil tekiks siin mingi ähm, valitsustevaheline tegevus. nii et me tahaksime ühenduse meetodit äh, tugevdada ning sellega anda siis ka alust väliseelistuse ähm, tegevuseks. ma olen täiesti teadlik nendest probleemidest, äh, mis siin on esile tõsta, tõstetud, kuid äh, ei ole soovitatav praegu tegeleda võitlusega ja hakata siin eelarve küsimusi arutama, nii et mm, vähendada välisteenistuse pädevusi. mõistagi, meie peame edasi minema niimoodi, et äh, välisteenistuse funktsioonid ei äh, kahjustaks kuidagi ühenduse meetodite põhimõtet nagu me alguses juba ütlesime, et me tahame anda oma panuse selleks, et kõrge esindaja tegevus oleks toetatud, nii et tema tegevus asepresidendina komisjonis ning koordinaatori küsimus ei peaks olema nähtud seda, et liikmesriikide poolt on see kaetud, vaid me vastupidi, me peame ühenduse meetodit rohkem tugevdama ning selle küsimuse üle peab veel arutama, kuid mõistagi on tegemist poliitilise kriitilise, olulise küsimusega, mis puudutab äh, siis äh, küsimusi, millest rääkis härra Danjan ning äh, ÜKJP-d siis selline tugevam koordineerimine peaks viima meid ratsionaliseerimiseni, alu-, niimoodi, et, et kõik need kihid oleksid välja toodud. kriisi ohjamine, sõjaväeoperatsioonid, mõistagi võib jõuda ratsionaalsema mehhanismini. nii et me paneme paika just strateegilised rollid mis puudutab operatiivset rolli, me, siis me eristame kuid ÜJKP ja tsiviilosa ning sõjaväeosa on eristatud ning nende funktsioonide erisus kuidagi saavad ka ikkagi koostööd teha või teineteist täiendada. nii et meil oleks tugev koordineeritus äh, geograafiliselt äh, ning mõistagi kriisi ohjamise puhul on siin veel palju lahtiseid küsimusi, kuid see, mis me teinud oleme, ehitada üles äh, üks koordineerimine, kriisi ohjamiskoordineerimise asutus ÜJKP raames. me peame seda pingi, pingutust toetama ning seda ka julgustama, aitäh! Bene, allora è concluso con la replica del relatore niisiis äh, härra Gualtieri sõnavõtuga oleme selle päevakorrapunktiga lõpetanud ning läheme järgmise küsimuse juurde, mis on ähm, kinnine koosolek ning kellel ei ole õigust viibida sellel koosolekul, palun teid äh, siit koosolekusaalist lahkuda. aitäh!